Good morning, ladies. tere hommikust, daamid ja härrad, palun võtke kohad sisse. So we will be able to be siis saame alustada meie koosolekuga, mis on väga tähtis koosolek we expect ootame veel äh, nii parlamendi kui ka regioonide komitee liikmeid juurde, aga me ei peaks enam aega raiskama ja alustame. lugupeetud härra Osvald, lugupeetud volinik Retsu, lugupeetud kolleegid mul on väga hea meel teid tervitada siin ühisel koosolekul meie komisjoni ja regioonide komiteega sellega, et koos siis Euroopa Parlamendi saadikutega ja regioonide komitee liikmetega arutada seda teemat, arvestades uue paketi ettepanekuid seoses ühtekuuluvuspoliitikaga, siis on meie eesmärgiks käsitleda neid uusi äh, tekste volinik Gretuga. usun, et tänane koosolek on äh, hea võimalus viljakaks mõttevahetuseks ühtekuuluvuspoliitika teemal kõik me oleme kursis, et täna enam kui kunagi varem on Euroopa Liidul väga palju väljakutseid, nii tehnoloogilisi kui demograafilisi, kliimamuutustega seonduvaid julgeolekuküsimusi, rände ja põgenikekriisi osas. Brexitiga seoses geopoliitilise ebastabiilsusega, väärtuste ja demokraatlike põhimõtete osas, millele Euroopa Liit on loodud, on pandud proovile sellest lähtuvalt on äh, suur saavutus see, et ühtekuuluvuspoliitika on üks põhilisi investeerimisvahendeid, mis on kättesaadav liikmesriigid, kõikidest Euroopa piirkondadest panustavad selleks, et tagada tugev ja jätkusuutlik majandus Euroopas, luua uusi töövõimalusi, võidelda kliimamuutustega rändekriisiga eh, ja julgeolekuteemadega. Need lisandväärtused tulenevad just võimalusest arvesse võtta riiklikke arenguid ning spetsiifilisi eh, aspekte seoses erinevate piirkondadega ja tuua liit kodanikele lähemale. komisjoni ettepanek kaks tuhat kakskümmend üks kuni kaks tuhat kakskümmend seitse aastate kohta on hea baas koordineerimiseks ja täiendavuseks erinevate poliitikavaldkondade vahel. kahjuks on kärped langenud põhiliselt ühtekuuluvuspoliitikale ja ÜPP-le järgmise MFF-i kohta esitatud resolutsioonis maikuust on Euroopa Parlament ähm, rõhutanud oma seisukohta, et meil on vajalikku rahastust Euroopa Liidu võtmeküsimustes selleks, et võimaldada tõhusalt ähm, täita ülesandeid ja eesmärke, sealhulgas ühtekuuluvuspoliitika rahastamist vähemalt äh, kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend e-, eelarve tasandil. üks põhimõtteid, millest äh, õigusloomeline ettepanek ähm, kaks tuhat kakskümmend üks, kaks tuhat kakskümmend seitse kohta on välja käidud, puudutab täiendavust fondide vahel, mis on seotud uue ühissätete määrusega ja ka teiste programmidega. tahaksin viidata sellele, et ettepanek ähm, kaasajastatud äh, ühtekuuluvuspoliitikaga võib äh, parandada poliitika suunatust läbi viie temaatilise eesmärgi. ühtne reeglistik loob tingimused tõhusamateks seosteks teiste fondidega, eh, invest-, EU ja muud vahendid sealhulgas ja see on kooskõlas Euroopa Liidu, Euroopa Parlamendi resolutsiooniga, mis puudutab äh, kaks tuhat kakskümmend järgset äh, ühtekuuluvuspoliitikat ja seitsmendat ühtekuuluvusraportit. tugevdatud seos ühtekuuluvusrahastamise ja Euroopa Liidu väärtuste ja majandusjuhtimise vahel, selleks, et parandada investeerimiskeskkonda ja Euroopa Liidu fondide tõhusaks rakendamiseks. kõigil tasanditel on ametivõimudel rohkem võimalust kaasa luua Euroopa Liidu vahendite korraldamisel selle läbi oma strateegiate koostamise. ees seisavad Euroopa Parlamendi valimised ja me oleme keskendunud äh, õigusloomelistele ettepanekutele, sealhulgas et anda Euroopa Liidule ja kodanikele hea perspektiiv Euroopa Liidu tuleviku kohta. regi komisjon käsitleb praegusel hetkel suurt hulka äh, teemasid, meie eesmärgiks on hääletada komisjonis kõiki teemasid enne äh, jõulupuhkust. regioonide komitee ja liikmed on kutsutud osalema meie kohtumistel selleks, et äh, oma arvamust avaldada äh, raporti eelnõude tutvustamise käigus. teeme koostööd vaid tegutseme praegu väga tugeva ajasurve all Euroopa Parlamendis, me üritame Euroopa kodanikele oma arvamused edastada, me loodame, et pärast valimisi on uuel parlamendil võimalus jätkata äh, samal viisil koostöös komisjoniga selleks, et kodanikele tutvustada täiesti äh, Äh, lõpule viidud õigusloomelist paketti, mis võimaldab ähm, viivitamatult äh, uue kavandamisperioodiga algust teha. ja ma loodan, et täna toimub meil viljakas arutelu ja suur tänu kõigile ja soovin väga edukat kohtumist. ja nüüd saab sõna kolleeg Osvald, palun. suur tänu, proua Mihhailova. suur tänu, volinik mul oli kõne ette valmistatud, aga ütlesite juba enamus äh, olulisemat ära ja seega täiendaksin ainult seda kõnet. meil on väga hea meel äh, sellise traditsioonilise koostöö üle, paar nädalat tagasi juba kohtusime ja väga oluline on, äh, et siin on kohal ka volinik Gretu mõned aastad tagasi hakkasime ühtekuuluvuse eest võitlema, see ei olnud Junckeri ettepanekutes väga nähtaval kohal. ja me lõime liidu ühtekuuluvuse nimel ja esitasime komisjonile äh, äh, ülevaate selle kohta, kui oluline on see kõigile kodanikele ja see on veelgi olulisem praegu enne Euroopa Parlamendi valimisi olukord võiks olla väga ohtlik, kui kodanikud ei saa hästi hääletada ja meil ei ole väga hea parlament tulevikus, ühtekuuluvus on midagi, mis saab inimestele tõesti näidata Euroopa Liidu lisandväärtust meie jaoks on oluline see, et kodanikud tunnevad, et Euroopa toob neile lisandväärtus ja ühtekuuluvuse kaudu saab seda näidata. me tervitame neid määruseid, meil on oma raportöörid, Euroopa Parlamendil on oma raportöörid komisjoni ettepanekute kohta ja nüüd hakkame me koostööd tegema ja arutame, kuidas see määrus saaks kõige paremini toimida ja, ja toimida nii Euroopa heaks kui ka lõppkasutajate jaoks, sest kui me näitame inimestele, mis on selle lisandväärtus, saame me nende toetuse. meil toimub väga pikk arutelu juba ja mul on väga hea meel, et ühtekuuluvuspoliitika puudutab kõiki piirkondi me, selle kohta on ka erinevad kategooriad ja see on samuti tähtis, aga kõige olulisem meie jaoks ei ole mitte ainult määrus, vaid me soovime lihtsustamist ja selles osas on väga palju tehtud, aga küsimus ei ole mitte ainult määruses, vaid äh, kõik sõltub ka ajakavast, meie jaoks on oluline, et äh, tegemist oleks projektiga, mis äh, kohandub konkreetsete kohalike oludega, seega paindlikkus on meie jaoks väga tähtis ning ka integreeritud lähenemine sünergia tagamiseks. me ei peaks rääkima mitte ainult määrusest, vaid ka sellest, kuidas kõik need aspektid on kaetud selles määruses ma ei taha praegu aega raisata, sest äh, institutsioonidel on oma raportöörid. Koteri koosoleku lükkasime me kuu võrra edasi selleks, et see saaks toimuda pärast tänast kohtumist ja sellest lähtuvalt saaksime arutada äh, arvamust uue määruse kohta ja suur tänu! aitäh, härra Osvald ja nüüd on mul väga hea meel anda sõna volinik Kretsule ja oleme väga põnevil, me oleme äh, koostööd teinud selles osas ja igal juhul on äh, alati hea meel seda teemat käsitleda. aitäh, ka minul on väga suur hea meel alati neid teemasid teiega arutada, suur tänu, proua Mihhailova, härra Osvald, lugupeetud parlamendiliikmed, lugupeetud regioonide komitee liikmed nagu ma ütlesin, siis on alati hea meel teiega kohtuda, tegemist ei ole tavapärase olukorraga, kuna me kohtume just vahetult pärast meie ettepanekut seoses järgmist MFF-i ettepanekut kaks tuhat kakskümmend üks, kaks tuhat kakskümmend seitse aastate kohta. Euroopa Parlament ja nõukogu on ähm, kaasseadusandjad ja me, teie toetus on alati olnud väga oluline ja eelkõige sooviksin tänada teid kõiki äh, toetuse eest ja eriti tahaksin ma väljendada tänu kiireloomulise ja tõhusa äh, arutelu eest äh, ühtekuuluvuspoliitika teema käsitlemisel. härra Osvald tuletas meile meelde seda liitu tegemist on olnud olulise sambaga meie võitluses, meil oli võimalik äh, üheskoos e e edastada tugev sõnum kõigile huvitatud osapooltele teate väga hästi, et me suutsime esitada ühtekuuluvuspoliitika eh, eelarve, mis on kolmsada seitsekümmend kolm miljonit eurot, rõhutades kaasajastamist. küsimus ei ole mitte ainult rahas, vaid tegemist on Euroopa solidaarsuse väljendusega, väärtuste väljendamisega ka kestliku majanduskasvu nimel ühtekuuluvuspoliitika osas on meil pikk ajalugu ja me loodame, et meie ettepanek Äh, tähistab samuti väga olulist kaasajastamist selles valdkonnas, te teate väga hästi, et äh, see poliitika sai alguse seitsmekümne viiendal aastal, kus isegi mobiiltelefone veel ei olnud. ja nüüd peame me kohanduma selle poliitika äh, nutitelefonidele ja seega mul on väga hea meel teie toetuse eest ja loodan jätkuvat toetust ka nende uuenduste osas tegemist on kasutajasõbralikumaga, lisaks temaatiline keskendus põhiväljakutsetele ja loomulikult lihtsam ja dünaamilisem äh, elluviimisvõimalus äh, olukord muutub kasutajasõbralikumaks, me oleme äh, nõukogule ja parlamendile teinud ettepaneku vastavalt ei ole kasu äh, nutitelefonist, äh, kui seda on liiga keeruline kasutada ja seega peab ka meie poliitika olema kasutajasõbralik. meil on viis äh, lihtsat prioriteeti, mille ma võtan kokku ühes lauses nutikas, keskkonnasõbralik, ühendatud Euroopa, mis on kodanikele lähemal, see on meie eesmärk me ei tõmba enam kust-, kunstlikke piire, näiteks prioriteet üks, mis toob kokku innovatsiooni, digitaliseerimise oskused, VKE-d, hariduse ja võimekuse äh, olukorda lahendada, täiendavad tegevused äh, on ära toodud teistes prioriteetides. Äh, see menüü või lahendus on kasutajasõbralik. Euroopa Liidus teeme me väga palju head tööd, aga me ei ähm, suhtle alati kodanikega niivõrd hästi ja see oli üks meie põhise, põhilisi eesmärke koostöös nõukoguga, sest kahju on sellest et, et seitsekümmend protsenti kodanikest ei tea kooli või äh, haiglasse või minnes või maanteel äh, Äh, sõites, et tegemist on olnud Euroopa solidaarsusel põhineva rahastamisega, millest nad kasu saavad. Äh, praegused prioriteedid saavad olema lihtsamini selgitatavad äh, ja kasutame avatud platvorme. teine temaatiline fookus lisaks kasutajasõbralikule lähenemisele on teatud tegevusmuudatused nutikam Euroopa prioriteet üks ja me soovime ette valmistada teed selleks nutikamaks äh, Euroopaks. ettevõtted, kes juhivad äh, maailma praegusel hetkel, kui me nende puhul äh, või arva, leiame, et need on aset leidnud alles paar aastat tagasi ja kui ähm, head ideed äh, viljakale pinnasele äh, satuvad, siis toovad need kaasa endaga head tulemused, ehk siis meie eesmärgiks on meie riikides ja piirkondades neid loovaid äh, ideesid ellu viia, mida on vaja tulevaseks tulevikuks ja me tahame selle viljaku pinnase ette valmistada läbi erinevate toetuste selleks, et meie piirkonnad oleksid konkurentsivõimelised äh, üha suurema tehnoloogia kasutusega maailmas. meil on põhilised väljakutsed, ähm, äh, mille ees meie majandus seisab, nagu juba ütlesin siis tehnoloogiline üleminek, aga lisaks sellele on oluline ka üleminek madala süsinikuheitega majandusele, see tähendab keskkonnasõbralikum eh, Euroopa suurem energiatõhusus ja eh, taastuvenergia suurem kasutamine, nutikad energialahendused ja ma olen kindel, et Euroopa suudab olla maailmas eesrinnas selles valdkonnas. kolmandaks, lihtsam ja dünaamilisem äh, süsteem, kui me tahame kaasaegset tõhusat poliitikat, siis on meil vaja ka kaasaegset ja tõhusat äh, rakenduspoliitikat viitan taas kord nutitelefonidele, see, mida saab teha nutitelefoniga, kui meil ei ole wifi't või kui ühendus on aeglane. ehk siis seega on väga oluline, et ei oleks mingisuguseid viivitusi ega pikki ooteaegi, sest sel viisil ei suuda me tegutseda ja me peame õppima varasematest kogemustest. olen teile väga tänulik sest toetasite mind selles lihtsustamise valdkonnas. me oleme äh, kõrgetasemelises töörühmas selles osas väga palju tööd teinud ja meil on väga ambitsioonikas ja lihtne raamistik. meie põhieesmärgiks oli menetluselt tulemustele üleminek, palju oluline on äh, toetuse saajatel keskenduda rakendamisele kui paberite täitmisele. kõik projektijuhid peavad keskenduma menetlusele, aruandlusele ja arvetele, siis tõenäoliselt äh, kuulata kõike sedasama kaebust ka igal pool, seega me tahame keskenduda pigem tulemustele lisaks sellele on oluliseks äh, põhimõtteks praegusel hetkel meie äh, tormilistel aegadel kõige olulisem on usaldus, me peame lähtuma projektijuhtide kogemusest, me peame neid usaldama, sest neil on olemas kogemus. me ei tohi olla ülbed, et meie siin Brüsselis äh, saame väita, mida on täpselt koha peal vaja. me peame andma neile rohkem kohandatud programmi võimalusi, mis on paindlikumad. me peame toetama neid korraldavaid asutusi, et nad suudavad reguleerida olukorda oma tulemuste nimel. me tahame toetada öö, omanditunnet meie ettepanekud lihtsustamisega seoses on laialdased ja kõikehõlmavad, praegu ei ole aega siin kõiki ette lugeda, aga ma tahaksin soovitada teile äh, meie käsiraamatut sellest valdkonnas, kus on kaheksakümmend põhilist meedet ära kirjeldatud ja aga sooviksin teid tänada positiivse tagasiside eest, meil oli hea võimalus paljudega teist äh, Euroopa Parlamendis ja ka regioonide komitee liikmetega neid teemasid arutada, nagu ka teiste sidusrühmadega. meil on väga palju toetust meie lihtsustamise põhimõttele ja ma lähtun teie toetuselt ka tulevastel kuudel, kui me käsitleme see määrust Euroopa Parlamendis ja nõukogus. mul on tõesti vaja teie abi, ma tean, et Euroopa Parlament ja regioonide komitee äh, soovivad äh, kiirendada kokkuleppe saavutamist enne äh, Euroopa Parlamendi valimisi. me peame liikmesriikidega ja esindajatega nõukogus arutama neid teemasid, meie jaoks on oluline see, et ühtekuuluvuspoliitika osas oleks kokkulepe enne Euroopa Parlamendi valimisi, mitte valimiste pärast vaid sellepärast, et sada et igal juhul viivitused äh, toovad endaga kaasa rakendamisraskusi, kui äh, juba esimesest päevast ei, äh, kaks tuhat kakskümmend üks esimesest jaanuarist ei hakata vahendeid rakendama ja see on tõeline oht ja seega on meil vaja saavutada kokkulepe Rumeenia eesistumise ajal teate väga hästi, et meil on olnud viivitusi tänu kahe välisele tegurile, kõige olulisem on õigusloome hiline vastuvõtmine, kaks tuhat neliteist aasta detsembris oli meil üks partnerluslepe ja veel üks aasta eksante tingimuslikkuse kohta ning kaks tuhat seitseteist saime äh, edasi liikuda ja nüüd kaks tuhat kaheksateist tõesti kulutusi äh, rakendada ja igal juhul pean taaskord nentima, et meil on vaja teie abi. loomulikult võib äh, ka olukorda muuta, aga mõned äh, eelistavad nii-öelda vananenud mudelit, mis on mugav ja tuttav. aga see ei saa olla meie tulevikuks, seega ma palun teil äh, meiega koostööd teha ja ja toetada ka teisi partnereid, eriti mis puudutab nõukogu, et viivitustel on väga tõsine hind ja väga oluline on, et uus MFF rakenduks, vastu võetaks ja ka meie õigusloome, mis oleks lihtsustatum, suurema paindlikkusega. ja ausalt öeldes ma olen saavutatu üle väga uhke sest paar aastat tagasi, kui me siin koos olime, mõtlesime, mida me teeme seoses Brexitiga, kes on nii suur netomaksja, meil oli nii palju julgeolekuteemasid, piirikontrolli küsimusi ja Euroopa Liit on pidanud paljude teemadega tegelema ning ühtekuuluvuspoliitika eelarve on suurim kui kunagi varem, kolmsada seitsekümmend kolm miljonit ja minu arvates on väga oluline, et see puudutab ka kõiki piirkondi, sest meil toimus ka arutelu sellel teemal, et kas see puudutab ainult teatud tüüpi piirkondi ja minu lähenemine on alati olnud, et see peab puudutama kõiki, see toob Euroopat üksteisele lähemale, meil ei ole vaja uusi lõhesid see toob Euroopa lähemale kodanikele ja eelseisvad valimised ei ole olulised ainult valimiste pärast, vaid äh, on olulised tänu Euroopa-vastastele lainetele, ja me oleme ühtekuuluvuspoliitika vallas nii palju ära teinud, äh, väga palju teemasid on iseenesestmõistetavalt võetud. eile koos president Junckeriga toimus meil sündmuse avamine ja nägite, kui paljud noored on kasu saanud Erasmuse programmist või on töötanud teises äh, liikmesriigis ja nad võtavad seda iseenesestmõistetavalt, sest nad ei, ei mäleta, et kunagi oli varem, varem oli see teistmoodi. me peame alati meeles pidama, kuidas oli olukord näiteks kommunismi ajal, kus me ei saanud liikuda, ei saanud valida, kus töötada või kuhu minna. me oleme piisavalt noored, et äh, tulevaste põlvkondade ees vastutust kanda. ja suur tänu veel kord. me soovime, et Euroopa keskenduks tulemustele, oleks nutikam, konkurentsivõimelisem, mis suudab tagada planeedi säilimisele tulevastele põlvedele, järgmised sammud on väga selged. meil on väga ambitsioonikas äh, tegevuskava ees ja me suudame seda saavutada ja veel kord aitäh, et olete niivõrd kiiresti tegutsenud ja loodetavasti äh, läbirääkimised käivituvad peatselt, me äh, järgmise MFF-i jaoks on meil äh, kavas circa viiskümmend kolmepoolset kohtumist ja kõik see võtab väga palju aega, ma olen siin sõprade keskel ja ma olen alati teie suhtes väga avatud. Teie ajakava on väga ambitsioonikas, ma tervitan seda. aga palun teil olla veelgi ambitsioonikamad. suur tänu tähelepanu eest ja jään ootama teie küsimusi, märkusi ja arutelu, aitäh. Thank you very much, commissioner We... suur tänu, proua volinik ja nüüd jätkame arutelu. kõigepealt koordinaatorid, sõnavõtud mõlemast komisjonist, komisjonist ja komiteest ja siis saavad sõna komisjoni ja komitee liikmed ja kõigepealt Rahvapartei koordinaator. kas olete valmis sõna võtma? palun suur tänu, juhataja. ma räägin nüüd päris spontaanselt, sest kolleeg Van Nistelrooy ei ole kohal. kõigepealt tahaksin tänada proua Kretsuka selle eest, et äh, niivõrd innukalt äh, kaitsete regionaalpoliitikat ja aastal kaks tuhat kaheksateist on see äärmiselt oluline, võttes arvesse ka seda, mis juhtub mais kaks tuhat üheksateist on oluline, et me teaksime ise, mida me tahame. ja võin öelda mitte ainult fraktsiooni, vaid ka raportööri seisukohast, et viimastel kuudel oleme teinud seda, mida meilt sooviti, mida peeti oluliseks. nimelt, et need raportid jõuaksid võimalikult kiiresti parlamenti ehk siis komisjonidesse ja et need raportid jõuaksid ka võimalikult kiiresti kolmepoolsetele kohtumistele. see ei olnud nii väga lihtne. kõik, kes sellega tegelesid raportöörina, teavad, et suvekuudel töötasime väga intensiivselt. ja lisaraskuseks oli muidugi, et kui meil on selline õigusloomeline raport, mis on seotud ka veel mitmeaastase finantsraamistikuga, siis oleks tegelikult vaja võtta selleks palju aega, et rääkida kõigi inimestega, kellega vaja oleks. ja seda meil ei olnud tegelikult nii lühikese aja jooksul võimalik teha. aga ma arvan, et räägin kõigi raportööride eest, kui ütlen, et me püüdsime sellegipoolest kõigi, kõige olulisemate osapooltega kohtuda ja, ja nendega nõu pidada. ma usun, et tulemuseks olid head raportid, mis nüüd komisjonis, me arutame neid ning äh, õige pea saame välja töötada ka kompromissettepanekud, millega komisjoni teksti küll mõnevõrra muudetakse, aga ma usun, et komisjoni üldine lähenemine või filosoofia jääb alles. ja ma usun, et me suudame seda teha selle tiheda ajakava sees, mis me endale seadnud oleme ja jõuame ehk veel enne aasta lõppu triloogidele me peaksime endale esitama ühe põhimõttelise küsimuse tänasel päeval, üheksandal oktoobril kaks tuhat kaheksateist. põhimõtteline küsimus on, milleks meil on regionaalpoliitikat praegusel hetkel rohkem vaja kui kunagi varem. arutelu mitmeaastase finantsraamistiku ümber on ju läinud selles suunas, et on vaja raha kokku hoida. ja finantsraamistik on vaja kujundada nii, et liikmesriigid sellega toime tulevad ning alati langeb esimesena ohvriks regionaalpoliitika, kui arutatakse mitmeaastast finantsraamistikku. eelmisel aastal õnnestus meil rahastuse tase jätta enam-vähem samaks, aga nüüd ka Brexiti tõttu võib juhtuda, et on vaja teha kärpeid. ja põhimõtteline küsimus on see, et äh, milleks on meile regionaalpoliitikat vaja? ma usun, et poliitiline kontekst paneb meid selle küsimusele väga sügavalt järele mõtlema. meil on vaja regionaalpoliitika kui selline säilitada ja selle, selleks on kolm väga lihtsat põhjust. esiteks, ma arvan, et Euroopas on sõna solidaarsus oma rolli kaotanud, ta ei ole enam sellel positsioonil, nagu sellele, nagu sellele andi, andsid äh, Euroopa Liidu asutajad. aga solidaarsus on regionaalpoliitika põhialus ja ma arvan, et me peaksime seda kaitsma ja säilitama ja me peaksime vastu astuma neile, kes ütlevad, et seda vaja ei ole ja kui me selle aluspõhimõtte kaotame, siis kaotab Euroopa oma hinge, seda ei tohiks juhtuda, sellepärast peame siin komisjonis ja ka regioonide komitees selle eest seisma, et midagi sellist ei juhtuks, seda esiteks. teiseks, maailma muutumises ja ma arvan, et struktuur, struktuuripoliitika on selles mõttes andnud äh, selle hea vastuse, et äh, struktuurpoliitika eesmärke on muudetud me ei ehita mitte ainult maanteid, vaid nüüd investeeritakse ka arukasse Euroopasse, kui ma ütlen äh, arukas või nutikas Euroopa, smart Europe, siis äh, ma mõtlen sellega alati ka Euroopa, mis suudab vastu astuda kliimamuutustele. ma arvan, et me oleme juba päris hästi defineeritud, et äh, millele tuleks kulutada rahalised vahendid regionaalpoliitikast ja tegemist on poliitikaga, mis on tõesti muutuste esirinnas, see ei tohiks äh, see ei tohiks muutuda. me ei ole mitte ainult solidaarsed, vaid me valmistame ette tulevikku. ja kes veel seda enda kohta öelda saab peale meie? me küll juba ka väljendame seda, aga ma arvan, et liiga vaikselt, me peaksime selle välja hõikama, et me toetame projekte, millest saavad kasu meie lapsed ja siis, äh, mis mulle veel muret valmistab, mis on tõesti oluline, on see, et mulle näib, et liikmesriikides kaldutakse äh, natuke sellele, et öeldakse väga valjuhäälselt, et äh, rahvusriik peab olema esikohal, see on kõik see äh, Ameerika esikohal, mis on kõlanud, et seda, sedasama mõtet kõlab üha rohkem ka teistes riikides et mõeldakse rohkem iseendale eh, ja naaber kaob silmist. ma ise olen Interregi projekti raportöör ja ma leian, et ei ole midagi õilsamat kui see, kui meil on kolm-neli erinevat partnerit erinevatest liikmesriikidest, kes tulevad kokku, et ehm, leida ühise lahendus mõne probleemile. see on tõeline Euroopa ja ma, see on see Euroopa, mida mina tahaksin näha äh, lapsepõlvest vanaduspõlveni. ja sellega seondub veel üks Euroopa põhiidee, nimelt et äh, piirid peavad kaduma. ma ise elan paigas, mis on äh, kus, kus kohtuvad äh, neli, nelja erineva riigi piirid ja need tegelikult ei ole enam üldse märgatavad. ma arvan, et see on ka üks Euroopa põhilisi ideid, mida me peame regionaalpoliitikas äh, arvesse võtma ning seejuures on oluline ka, et projektid jääksid ähm, ühisesse haldamisse. me peame seda kaitsma, see on mõistlik ja hea poliitika ja ainult äh, nii saab Euroopa säilida aga kõik see on lihtsalt ähm, ähm, tühi, tühjad sõnad paberil, kui meil ei ole ka rahalisi vahendeid, et neid äh, ideid ellu viia. kui tehakse massilisi kärpeid ja regionaalpoliitika meetmeid vähendatakse, siis me ei suuda seda kõike saavutada, nii et kõik need ideed, mis meil paberil on äh,, need eeldavad ka rahalisi vahendeid. seega, see on ka üleskutse liikmesriikidele. kui te soovite seda poliitikat, mis juba nimetatud kolmel põhjusel on väga oluline, siis ju tuleb selleks ette näha ka rahalised vahendid ja see tuleb ju lõppkokkuvõttes liikmesriikidele endile kasuks. nii et üleskutse, palve kõigile, kes tegelevad selle poliitikavaldkonnaga, et äh, tõepoolest ka liikmesriikidele südamele panna, et nad ähm, kulutaksid raha neile projektidele seda pean ka mina Tanteregi projektiga, et võimalikult hästi äh, reklaamida Euroopat. kui äh, me võtaksime tööle kommunikatsioonibüroo, et, et reklaamida Euroopat, siis ma, ma arvan, kui see oleks vähegi arukas büroo, siis nad tuleks ja ütleks meile, et äh, investeerige just regionaalpoliitikasse ja reklaamige seda rohkem. Öelge ka inimestele nende projektide puhul, mis on Euroopa osalusel valminud, et Euroopa, et see, et see on toimunud tänu Euroopale. nii et ma arvan, et äh, on oluline ka, et meil oleks äh, just nimelt reklaamiks äh, eelarves rahalised vahendid olemas. ja äh, see on ka reeglistikus sa-, sees ja samuti on reeglistikus sees, et ähm, menetlused peavad olema lihtsamad, ei, ei tohi olla nii, et äh, mõni ettevõte või vabaühendus, mis on varem regionaalpoliitilistes projektides osalenud, äh, hakkab tundma, et äh, lihtsam on minna panka ja võtta laenu, kui koostada taotlus kaasrahastuse saamiseks, sest see oli ka keeruline. see on see trend, mis on praegu tekkinud, aga ma arvan, et me peame seda muutma, et inimestel oleks tõesti ka isu regionaalpoliitika järele, et nad tõesti tahaksid kasutada rahalisi vahendeid. sest ma arvan, et regionaalpoliitika tõepoolest äh, on suur teene Euroopale ja me peame seda võimalust kasutama ja me loome sellega tõesti midagi olulist ja head, aitäh! aitäh, suur tänu ja nüüd regioonide komitee poolt Roder Püšmerines, kes on meie äh, raportöör ühishädade määruse arvamuse puhul. aitäh, juhatajad. lugupeetud volinik ma arvan, et äh, meie täna hommikune koosolek on väga oluline meie töö jaoks. seda ka regioonide komitee seisukohast. eelkõige, mis puudutab piirkondi ja linnu, siis äh, meie olemegi ju meie kohalike omavalitsuste mm, esindajad ühtekuuluvuspoliitika nagu juba ka rõhutati muuhulgas voliniku poolt, on Euroopa Liidu kõige olulisem investeerimispoliitika. sinna on koondunud palju ressursse, aga see väljendab ka teatud ideed, mida just välja toodi, solidaarsuse ja lõimumisprotsessi idee. erinevuste tasandamine äh, piirkondade ja linnade jaoks on tegemist kõige olulisemate strateegiliste investeeringutega. ma tahaksin rõhutada ka seda, et finantskriisi ajal olid just nimelt liikmesriikide piirkonnad ja linnad need, kes olid kriisi keskmes. avaliku rahastuse kriis äh, oli see, mis neid mõjutas ning ühtekuuluvus- ja regionaalpoliitika oli pikka aega ainuke investeeringute poliitika, mis neid kogukondi aitas. piirkondade ja linnade omavalitsused mõistsid mitte ainult selle poliitika olulisust, vaid ka jõudu. ja see on väga oluline, sest me arvame, et vaadates komisjoni ettepanekut ja mõeldes läbirääkimistele, mis algavad, on oluline, et meie institutsioonid sõlmiksid tugeva liidu. Euroopa Parlament ja Regioonide Komitee on mõlemad ka otsesed esindajad, Euroopa Parlament on äh, valitud otse kodanike poolt, aga ka regioonide komitee on kohalike omavalitsuste esindajad. ja sellepärast on väga oluline, et ühtekuuluvuspoliitikat ei nähtakse lihtsalt päästerõngana nende piirkondade ja linnade jaoks, kus on kõige suurem probleemid, kus on kõige suuremad lõhed tegemist peab olema sellise struktuurse poliitikaga, mis mõjutab kõiki Euroopa poliitilisi ja linnu ja sellepärast me oleme igati nõus komisjoni ettepanekuga. ühtekuuluvuspoliitikat on kõigile vaja, et toetada protsessi, mis viivad majanduskasvuni ja see puudutab kõiki Euroopa piirkondi, mitte ainult neid, mis on vähem arenenud. tahaksin rõhutada ka seda, et on vaja territoriaalset ja regionaalset planeerimist. meie jaoks on see väga oluline seaduslikus raamistikus, et mitmetasemelise valitsemise põhimõttest peetaks kinni. ehk siis lähimuspõhimõte tuleb ähm, säilitada ja selleks on vaja kaasata institutsioonide partnereid ja planeerimispoliitika elluviimiseks ühtekuuluvuspoliitika alusel. see on väga oluline aspekt arvamuses, mille oleme juba koostanud Kotari komisjon, nii hääletatakse selle üle kahekümne neljandal oktoobril ning me koos kaasraportööriga keskendusime väga sellele, et tuleb vältida seda, et mõnedes liikmesriikides toimuks siis vahendite jagamine keskvalitsuse poolt, et tsentraliseeritakse seda poliitikat. me tahame kaitsta seda, et antud instrument oleks äh, just nimelt kohalike omavalitsuste kasutada strateegilise investeeringuna. me oleme nõus komisjoni ettepanekuga ka selles osas, mis puudutab äh, seda ähm, lävendit eh, üleminekuregioonide puhul, mis siis puudutab sissetulekut inimese kohta. ja arvan, et oluline on öelda ka seda, et eh, et tähtis on jätkata piirkondade lähenemist ka Reigi arvamuses peab välja tooma, et tuleks läheneda territoriaalsuse põhimõttest ning komisjon on ka selle kohta teinud ettepanekuid. ühtekuuluvuspoliitika peab olema kodanikele ja ettevõtetele juurdepääsetav ja kõige väiksematele valitsusüksustele kohalikul tasandil. siin ei tohiks olla ebavajalikke tõkkeid nende instrumentide kasutamisel. mida lihtsam on juurdepääs ühtekuuluvuspoliitikale, seda, seda paremini suudame kodanike elatustaset üksteisele lähendada oma arvamuses äh, väljendame ka hämmingut äh, selle üle, mis puudutab uut N pluss kaks äh, poliitikat. Ähm, see on oluline piirkondadele ka N pluss kolmeks alles, et lihtsalt, et vältida seda, et me oleme probleemi sees, kus vana ja uus režiim kehtivad üheaegselt, see tekitab palju viivitusi ja paljude kohalike omavalitsuste jaoks, eriti seal, kuhu on koondatud palju majanduslikke ressursse, kus tehakse palju investeeringuid. ma ei tea, milline on teie arvamus selles küsimuses, aga meie meelest on oluline välja tuua, et ühtekuuluvuspoliitika ei saa põhineda makromajanduslikul tingimuslikkusel, mis ei ole mitte kuidagi seotud kohalike omavalitsuste vastutusaladega pal-, paljudes punktides olen ka ühel nõul, olen seda ka meie arvamuses välja toonud ning ma usun, et me saame sellel alusel ära teha olulist strateegilist tööd poliitika kaitseks, aga ka Euroopa idee kaitseks. me oleme seda ühtekuuluvuspoliitikaga suutnud teha ja see on üks kõige käegakatsutavamaid ja nähtavamaid tulemusi. see puudutab nii äh, tööhõivepoliitika, strateegilisi investeeringuid, mm, keskkonda linnalise keskkonnarevolutsiooni. ja see idee, et läheneda territoriaalselt ja kohalikul tasandil, on väga oluline. mõeldes ka sellele, mis hakkab toimuma järgmisel aastal, eh, siis me peame säilitama oma usaldusväärsuse kodanike ees ja sellepärast arvan ning ka läbirääkimistel esindame seda seisukohta liikmesriikide valitsuste ees, et eelarvekärped viivad teatavate poliitikavaldkondade surmani ja see tõepoolest hävitaks mõned perspektiivid, mis kogukondadel on. me oleme tegelikult selle vastu, toome seda oma arvamuses ka selgelt välja ning kavatseme läbirääk-, läbirääkimistel ka seda seisukohta esindada. me kavatseme kaitsta sellist eelarvet, kus ei mõelda mitte ainult arvudele, vaid ka säilitatakse tõesti ka teatud ühtekuuluvuspoliitika idee suur tänu ja nüüd on sõna kolleeg Kreelil, kes on ähm, Regi komisjoni sotsiaaldemokraadi raportöör, aga ka ühisettevõtte määruse raportöör. palun, proua Kreel. suur tänu, juhataja. tõepoolest saan nõustuda sellega, mida kolleeg Ramon põhimõtteliselt juba ütles ühtekuuluvuspoliitika kohta siin me oleme tõesti täiesti ühel nõul. nii et ma ei hakka seda kõike kordama. aga et puudutaksin konkreetsemalt kahte-kolme küsimust. ma arvan, et Euroopa Parlament, eriti meie komisjon ja regioonide komitee kannavad erilist vastutust kodanike ees, sest meie oleme institutsioonilises mõttes nende Euroopa institutsioonide äh, ja kodanike vaheline ühendus, sest et meil on kõige parem kontakt mõlema poolega, oleme ka osa äh, Euroopa institutsioonilisest raamistikust ning eriti ühtekuuluvuspoliitika raamistikus on see ääretult oluline sest ühtekuuluvuspoliitika on jätkuvalt ainuke investeerimisvahend, mida planeeritakse kohalike omavalitsuste linnadega koos ja kus äh, siis neid ideid tõepoolest koha peal ellu viiakse Euroopa maksumaksja rahaga ja see on ka põhjus, miks seda on tulevikuski vaja. liikmesriikides on näha üha süvenevat skepsist Euroopa vastu, mitmetes äh, valitsustes äh, on äh, tugev tung renatsionaliseerimise poole, me kõik teame, kes me siin istume, et see ei aita Euroopa Liidul olla edukas. meil on vaja tagasi võita äh, rahva usaldus Euroopa Liidu lahendustesse. ning äh, ka siinkohal tähendab ühtekuuluvuspoliitika mitte ainult võimalust investeerida projektidesse, vaid ka investeerida usaldusse Euroopa Liidu vastu. usaldus selle vastu, et meil on Euroopa Liitu vaja globaliseeruvas maailmas, mis muutub üha keerukamaks, mitte lihtsamaks maailmas, mida on tabanud kliimamuutused ja ma arvan, et selles oleme ühel nõul. nüüd äh, mõned olulised inimesed ei ole siin täna kohal, aga loodetavasti kuulevad seda või on nad äh, kellegi äh, siia äh, saatnud kuulama. ma tahaksin neile suunata üleskutset võimalikult kiiresti vastata Euroopa Parlamendi soovile, et võimalikult kiiresti loodaks raamistik kümneaastasele finantsraamistikule. meie siin komisjonis oleme andnud endast parima, et võimalikult kiiresti saada mandaat eh, ühtekuuluvuspoliitika raames ja nüüd esimees juba ütles, et äh, me loodame detsembris selle mandaadi saada ja siis as-, asuda läbirääkimisi pidama kolmepoolsetel kohtumistel. ning me loodame tõesti ka ühiselt, et äh, määruse raportiga koos minu kaasraportööri härra Novakoviga jõuda selleni, et me äh, suudaksime minna kolmepoolsetele kohtumistele, läbirääkimised lõpule viia, et piirkonnad teaksid, mis neil ees seisab. ma pean seda ääretult oluliseks, aga kõige selle kohal ripub jätkuvalt mitmeaastase finantsraamistiku Damoklese mõõk. praegusel hetkel ei ole kokkulepet ei äh, volinik Göttingeri ja komisjoni ettepaneku üle ega ka kokkulepet äh, selles osas, mida parlament soovib see tähendab, et võib juhtuda seegi, lugupeetud kolleegid, et liikmesriigid, et nõukogu lepib kokku eelarves, mis on äh, väiksem kui Euroopa Komisjoni ettepanek ja kui see juhtub, siis peame ilmselt ühtekuuluvuspoliitika osas äh, kõik täiesti ümber mängima. mina seda ei soovi, aga sellepärast on ka väga oluline, et me saadaksime selge sõnumi nõukogule, et nad ähm, esitaksid ettepaneku, et nad alustaksid läbirääkimisi, et me kuskil parlamendi ja komisjoni ettepaneku vahel kokkuleppele jõuaksime. me saaksime oma tööd tõepoolest ka mõistlikul viisil jätkata nüüd, millised on meie ettepanekud katusemääruse raames. ma olen komisjonile väga tänulik, et nad on esitanud ettepaneku, mille kohaselt osalevad kõik piirkonnad ühtekuuluvuspoliitikas. see on meile ääretult olu-, oluline ja see on tõesti määrava tähtsusega otsus ühtekuuluvuspoliitika tuleviku jaoks. kuid me peame mõistma ka seda, et et ühtekuuluvuspoliitika peab olema tulevikus seotud tugeva partnerlusprintsiibiga, et piirkonna kohalikud omavalitsused, linnad oleksid kaasatud programmide ettevalmistamise ja seetõttu soovime seda ka seadusandliku protsessi käigus tugevdada. me peame väga oluliseks, et maaelu arengu valdkond oleks kaasatud ühtekuuluvuspoliitikasse, et ei juhtuks ainult seda, et maaelu arengu all mõistetakse ainult põllumajandustootjate toetamist, vaid maaelu areng peab olema enamat. ja see tähendab, et et ähm, seda katu, et katusmääruse all oleksid need erinevad teemad hästi seostatud. kolleeg äh, Ramon tõi ka selle selgelt välja, meil on tugev huvi, et Interregi projekt saaks tugevama rahu, rahastuse ja sellepärast oleme oma komisjoni poolt ka teinud ettepaneku, et, et see rahastus tõuseks kolme protsendini me soovime, et need rahalised vahendid oleksid tõesti oluliselt äh, suuremad ja ning me soovime, et ka tulevikus oleks piirkondadevaheline nagu koostöö tugev. teisest küljest soovime aga ka, et need vahendid, mis äh, meie kasutuses on, oleksid palju tõhusamalt äh, omavahel seondatud, neid oleks lihtsam seondada ka teiste Euroopa Liidu programmidega, seda peame oluliseks, kuigi lubage mul ka välja öelda see, et ühtekuuluvuspoliitika ei ole lihtsalt üks instrument selleks, et mingit moodi kuskil investeeringuid teha, vaid tegemist on ähm, sellise poliitikaga, millega rahastatakse innovatsiooni ja teadusuuringuid võitluseks kliimamuutuste vastu. see on fond ja instrument, mida saab kasutada selleks ähm, rohkem kui ühtegi teist äh, Euroopa Liidu programmi, seepärast on Horizon Europe niivõrd oluline, samuti ka InvestEU jah, me arutame selle üle, kas me oleme vahendite ümberpaigutamisega nõus, raportöörid seda ei poolda, aga ma tean, et on erinevaid seisukohti. ning äh, lähinädalatel ja kuudel kindlasti me töötame välja kompromissid selles küsimuses. ma tahaksin veel kord tänada komisjoni, komisjon tõepoolest nägi suurt vaeva, et see mis äh, Omnibussi määruse aruteludes äh, siis äh, lihtsustamises kokku lepiti, et see nüüd ka ühtekuuluvuspoliitikas kasutamist leiab. me tervitame seda igati ja meil on nii, meil, meil on üsna harva võimalus regioonide komiteega niimoodi kohtuda, aga ma tahaksin nüüd teile suunata ka sellise ähm, üleskutse, et piisa sellest või sellest ei ole mingit abi, kui me Euroopa tasandil lihtsustusi teeme, meil on vaja ka et see, mis komisjon oma ettepanekus on ette näinud, et see tõepoolest jõuaks ka liikmesriikidesse ja piirkondadesse. ma käin tihti piirkondades ja uskuge mind, mitte ainult Saksamaa piirkondades, nii et ma tean väga hästi, et seal on väga palju ära teha liikmesriikides tuleb teha jõupingutusi, et äh, menetlusi lihtsustataks ka liikmesriikides ja mitte kellelgi meist ei ole sellest abi, kui me veel ka viie aasta pärast ütleme, et meie tahame küll, et kõik oleks väga lihtne, aga need seal Brüsselis äh, on süüdi, et see võimalik ei ole. ja lõputuseni niimoodi väita ei saa head kolleegid, me kõik äh, kannatame selle all, kui ähm, kui siis ähm, äh, skepsis Euroopa vastu kasvab. nii et äh, ma palun tõesti, et äh, te ka oma piirkondades äh, näeksite äh, ähm, vaeva sellega, et tõepoolest ka need ähm, meetmed muutuksid lihtsamaks ja et me suudaksime taas luua usaldust ja seda edendada, et üheskoos edasi jõuda ja siis veel ähm, mida me ühishädade määruses ütleme, on see, et me soovime paremat suhtlust. kui me üheskoos rahalisi vahendeid jagame, siis ähm, me peame selles kokkuleppele jõudma, et me kulutaksime seda mõistlikel projektidel. ma arvan, et paljud kodanikud ei ole isegi teadlikud, milliseid investeeringuid Euroopa piirkondadesse teeb ja ma mäletan meie eelmist ähm, eelmise läbirääkimisühisjätete määruse äh, üle, see oli üks raskemaid etappe kolmepoolsetel kohtumistel aruteludes äh, liikmesriikidega, et, äh, et tõepoolest, kui midagi on tehtud Euroopa Liidu rahastuse toel, siis oleks ka see ära märgitud ja suurelt kirjas. ja ma olen seda ka ise näinud, et ähm, et või on, või on tehtud neid vastu, vastuväiteid, et, et kuidas siis ikkagi iga kord tuleb suurelt kuskil ära märkida, et Euroopa Liidu rahastuse toel ja kas tõesti iga projekti puhul. ma olen seda ise näinud, et selles ei ole midagi rasket, see on täiesti võimalik ja see näitab, et Euroopa Liit tõepoolest ka leiab lahendusi piirkondade jaoks, inimeste jaoks, kes seal elavad. nii et ähm, on väga oluline mitte ainult valimiskampaania käigus, vaid ka pikalt pärast seda kasvaks ähm, usaldus Euroopa Liitu, et oleks täiesti selgelt nähtav, et tegemist on institutsiooniga, mis suudab leida lahendusi probleemidele. selle asemel, et meid endid kujutataks probleemina, Euroopa ei ole probleem, Euroopa on lahendus tuleviku jaoks ja ma usun, et me peame kõik veel palju tugevamalt selle nimel tööd tegema. meie anname endast parima riigikomisjonis ja loodan, et meid saadab ühiselt ka edu, aitäh. Thank you very much now, Mihhail Schneider. suur tänu, nüüd härra Schneider. suur tänu. tahaksin kõigepealt väljendada tänu selle eest et meil toimub taas ühisistung, ma pean selliseid ühiseid äh, koosolekuid äärmiselt väärtuslikuks ning äh, varasemalt on meie arutelud ka viinud oluliste tulemusteni, mis on avaldanud positiivset mõju üle kogu Euroopa Liidu ja ma arvan, et ma ei äh, liialda siin. see on meie see on situatsioon, millest me kõik võidame, ma arvan, teie olete siin äh, need, kes otsuseid langetavad ja sellepärast on väga oluline, et meie saaksime ka väljendada seda, mis meie jaoks on oluline teile. meie oleme need, kes ühtekuuluvuspoliitikat aga praktikas ellu viivad ja sellepärast saame anda tagasisidet, mis toimib hästi ja mis mitte. niisiis, ma arvan, et meile, mõlemale poole on väga suur abi sellistest ühiskohtumistest. nüüd Äh, tahaksin öelda ka midagi põhimõttelist ühtekuuluvuspoliitika kohta. või siis ma arvan, et, et võib-olla ei ole seda tingimata vaja, siin on ka väljendatud neid laiemaid ideid, aga ma äh, ütleksin paar sõna mõnede põhipunktide kohta, millest siin on räägitud. kõigepealt alustagem sellega, et meil on selline natuke paradoksaalne olukord, et eelmisel nädalal jõudis meieni Kontrollikoja aruanne, kus äh, oli siis öeldud, et tõukefondide kasutamise veamäär on ähm, üha vähenenud, see on nüüd juba alla kolme protsendi ja samas käisid meediast äh, läbi ka arvud, et äh, tõuke, tõukefondide vahendid ärakasutamine ei ole kõige optimaalsem. mida me saame siis teha, et seda kehva vahendite ärakasutamist parandada? ja ähm, siin on mõningaid ettepanekuid juba tehtud ähm,. esiteks äh, siis äh, halduskoormuse vähendamine, lihtsustamine, see on meie jaoks oluline ja ma olen teiega nõus, äh, proua Kreel, me ei saa ainult Brüsselile kogu aeg näpuga näidata, vaid me peame ka piirkondades iseendale äh, otsa vaatama ja seda ütlema äh, ise ka ühe kohaliku omavalitsuse esindajana, et me juba praegu tegeleme ka sellega, et et mõtleme, mida me ise saame teha, et järgmise perioodi reeglistikku lihtsustada komisjoni ettepanek on väga suur samm õiges suunas, kuid arvame, et me ei ole siiski veel sihile jõudnud ning eh, kolleeg Marini ja eh, minu ühisraport, mille me detsembris täiskogul vastu võtame, sisaldab ka väga konkreetseid ettepanekuid praktikast lähtuvalt, et kuidas oleks võimalik eh, haldust veelgi lihtsustada. nüüd, kuidas vahendite ärakasutamist parandada? Äh, sellega seondub küsimus, või selle eelnev küsimus, kuidas saab õiglasemalt vahendeid jaotada, ma olen nõus, et meil on siin kolm erinevat piirkondade kategooriat ja vahendite jaotus peaks olema äh, selle kohaselt astmeline, aga samas meil on kaasrahastusmäära vähendamine äh, erinevate piirkondade kategooriate puhul, eriti Äh, siis üleminekupiirkonnad. Ähm, ähm, äh, komisjoni ettepanekus on ju ette nähtud, et see määr väheneks kaheksakümne protsendilt viiekümne viiele protsendile, teie soov on kuuskümmend protsenti ja meie ähm, arvamuses siis äh, on ettepanek seitsekümmend protsenti. mina võin oma igapäevasest kogemusest öelda ja minu piirkond kuulub ülemineku äh, piirkondade hulka. kui neid määrasid kahekümne, kahekümne viie protsendi võrra vähendatakse, siis äh, tekib meil suuri raskusi vahendite kasutamisega tõukefondidest. meil on väga range eelarvedistsipliin, millest peame kinni pidama, millest tahame kinni pidada. ja eelarve puhul ei ole ju nii, et see on lihtsalt üks, üks suur ähm, mass raha, mida kasutame milleks iganes, vaid, vaid meil on teatavad kulukohustused ja kui kaasrahastamismäärasid muudetakse, siis vahendeid hakatakse veelgi vähem ära kasutama fondis, see on väga suur probleem. Äh, siis ähm, ähm, eelarve Äh, täitmine, see on ka üks küsimus, kus meil on äh, erinevaid arvamusi. proua Kreetsutel on õigus, meil on vaja äh, turvavõrku, et keegi ei kaotaks kaheksakümmend neli protsenti, sellepärast siis turvavõrk seitsme, seitsmekümne kuue protsendi juures, aga aga probleemiks on siin riiklik tasand ja see viib suure, suurte probleemideni riikides, kus piirkondades on väga erinevad väga erinev majanduslik äh, võimekus. meil on Ida-Saksamaalt äh, ülemineku äh, piirkonnas, kui siis, kui siis oleks üldiselt see tulu oleks seitsmekümne kuue protsendi juures, siis siis see tekitaks meile probleeme, nii et võib-olla kaalugem ettepanekuid, jah, võib-olla seitsekümmend kuus protsenti, aga siin peaks lähtuma Ähm, sellest, et meil on praegu ülemineku piirkondade olukord, et see on meie jaoks väga oluline küsimus. Ähm, ja see, mida ütles kolleeg Murini, seda, sellega on ka tõesti nõus M pluss kaks, M pluss kolm. eelkõige järgmise perioodi alguses äh, viiks N pluss kahele üleminek väga suurte probleemideni. me peame veel lõpule viima praeguse perioodi, siis äh, kehtib eelmisest kakssada juba algab. järgmine periood, ma loodan, et ähm, õigeaegselt, aga mul ei ole selles erilist lootust. ja siis, kui algab uus periood, siis meil tekib sama probleem nagu praeguse perioodi alguses. mis viibki selleni, et vahendeid ei kasutata hästi ära nii et need on need olulised punktid, kus meil on eriarvamusi. ma palun tõesti, et te siin, et te seda kaaluksite äh,. turvavõrk ja piirkondlik tasand, kaasrahastamine ja N pluss kolme säilitamine järgmiseks perioodiks. nii et see on meie jaoks oluline, et ähm, tagada tõesti ka tõukefondide vahendite tõhus kasutamine järgmisel perioodil. ma soovin teile teie pingutustes äh, väga palju edu, et mitmeaastane finantsraamistik äh, kinnitaks veel enne Euroopa Parlamendi valimisi. me oleme siin sada protsenti teie poolel ning äh, me peame tõesti andma endast parima veenmaks liikmesriike et tegemist on tõesti määrava tähtsusega äh, küsimusega, et me jõuaksime sellega enne Euroopa valimisi ühele poole. aga suur tänu veel kord selle meie ühiskohtumisest. suur tänu, nüüd äh, saab sõna härra von Miltenberg, ALDE äh, koordinaator. suur tänu, kõigepealt mul on hea meel, et me saame seda küsimust arutada ka regioonide komiteega Äh, ma arvan, et nende panus on väga oluline, nii et äh, ma julgustan kindlasti ka teisi liikmeid küsimusi esitama. nagu juba öeldud, ma arvan, et sellises koosseisus, nagu me täna siin oleme, peame arutama just ähm, ühtekuuluvuspoliitika edasiminekut ja arengut me peame kaasama sellesse praegusesse poliitikasse ka tänapäevaseid elemente ja sellepärast on endiselt oluline ka see, et me katame endiselt kõik piirkonnad, solidaarsus on oluline, aga me peame investeerima ka juhtivatesse piirkondadesse just aruka spetsialiseerumise alal. Eh, mul on väga hea meel ka kliima eesmärkide üle, ma arvan, et need peaksid võib-olla olema veelgi ambitsioonikamad, kuna kliimamuutuste vastane võitlus on eh, oluliselt oluline. ja kui eh, meil on võimalik kliimamuutustega võidelda, saame me tulevikus eh, kulutada rohkem. nii et tasub võib-olla rääkida sellest, kas me saame oma ambitsioone suurendada üks uutest elementidest, mis äh, on äh, meie, äh, meile väga südamelähedane, on ähm, element just, mis puudutab kohalikke investeeringuid. ja Euroopa või ka üle-euroopalise aruka spetsialiseerumise rakendamist me peame Euroopas veenduma selles, et meil on juhtivad jõud innovatsioonis. me ei võistle alati üksteise vastu, me peame seda meeles pidama, et me võistleme ülejäänud maailmaga, USA-ga, Hiinaga ja teiste Aasia riikidega ja ma arvan, et on üsna oluline ka see punkt. nii et ähm, peaksime arutama ka seda ja mitte kõik ei ole aga seotud äh, rahaga. üle, piiriülene mehhanism äh, näitab seda, et äh, Interregi rahastamine ei tähenda mitte ainult koostööd, vahel on vaja juriidilist, juriidilisi probleeme lahendada mul on väga hea meel ähm, raportöörina äh, siin kaasa aidata ja ma arvan, et me teeme õigeid samme õiges suunas. Äh, veel üks äh, märkus väga tundlikul teemal, ma tean, et vahel ei kiputa regioonides, piirkondades uskuma, miks peab ühtekuuluvuspoliitika olema seotud Euroopa poolaastaga ja struktuurireformidega ja viimaks, miks on oluline siduda Euroopa Liidu Eh, Euroopa Liidu ehm, eelarve kasutamine ka eh, õigusriigi põhimõtte järgimisega. ma tahaksin rõhutada, et me ei tohi unustada Euroopa Liidu poliitikad võivad õigusriigi põhimõtte järgimist edendada ja sellel on positiivne mõju piirkondade arengule. ühtekuuluvuspoliitika ei ähm, ole eraldiseisev poliitika, see on integreeritud osa Euroopa poliitikatest. nii et mina tahan tulevikus näha, et tegu on ühena tervikust integreeritud poliitikana ja et liikmesriikides äh, tegeldakse usaldusväärse majanduspoliitikaga. ja kui me siis eh, piirkondades nendest vahenditest ka räägime, on vajalikud kohalikud sidusrühmad. nii et eh, sellele peame mõtlema ühtekuuluvuspoliitikas kogu eelseisva perioodi jooksul. suur tänu, nüüd härra Reisbermann. suur tänu suur tänu võimaluse eest siin täna sõna võtta meie ühiskoosolekul. ma arvan, et see koostöö sellel teemal on väga oluline ja see on kindlasti ka piirkondade jaoks väga oluline. mina olen regioonide komitee raportöör Regionaalarengu Fondi ja Euroopa Sotsiaalfondi määrusel ja ma keskendungi sellele. järgmise paari nädala jooksul arutame me minu, äh, arutame me Kotari komisjonis minu äh, arvamuse eelnõud. seda projekti äh, ette valmistades olen ma teinud koostööd paljude liikmetega, proua Mihhailova ja teistega, nii et mul on hea meel, et me töötame Eh, regioonide komitees koostöös Euroopa Parlamendiga sellel teemal. Eh, kärpeid eh, on soovitatud ja ma arvan, et see on kahetsusväärne. sellest rääkisid üsna palju ka teis-, teised kõnelejad enne mind, nii et sellel ma pikemalt ei peatu, aga ma tahaksin väljendada, et ma hindan ka regionaalpoliitika peadirektoraadi eh, tegevust, eh, mis on kindlasti toimunud õiges suunas. nii et eh, ma ei soovita palju erinevat tegevust siis komisjonist. kõigepealt oli mul väga hea meel kuulda, kuidas austatud volinik rääkis sellest, et eh, regionaalpoliitika eh, peaks olema kõikide eh, piirkondade jaoks. ja kõige parem koht ühtekuuluvuspoliitikaga alustamiseks ongi just kodanike tasandil, sellepärast et Euroopa Liit peab olema oma kodanikele lähedal. kui me vaatame seda, kuidas ettepanekuga on praegu läinud, ettepanekutega, siis riiklikul tasandil on seda praegu rohkem arutatud InvestEU äh, programmist äh, ja viie protsendi eelarve investeerimisest. ja kui me seda vaatame, siis äh, näitab see, et meil toimub praegu nihe piirkondlikust tasandist, tasandilt riiklikule tasandile, pigem ja mina loomulikult pean seda kahetsusväärseks nii et äh, me teeme erinevad muudatusettepanekud selle parandamiseks. Äh, ma saan aru, et äh, selline nihe ei ole tahtlik. nii et ma loodan, et meie muudatusettepanekuid võetakse komisjonis arvesse. ja et me liigume piirkonnastamise poole taaskord, sellepärast et see on midagi, mis aitab tuua Euroopa Liitu kodanikele lähemale. teine oluline teema on nende, on selle määruse sotsiaalne aspekt, soolise diskrimineerimise vähendamise ja soolise võrdõiguslikkuse suurendamine on midagi, millele me tähelepanu pööramine, loomulikult on see äh, oluline ka Euroopa Liidu õigustikus, aga oluline on tegeleda nende teemadega ka selle, ka sellel, selles arutelus. sotsiaalsed teemad, demograafilised probleemid saavad samuti rohkem tähelepanu. on suur osa Euroopa Liidust, kus inimesed seisavad silmitsi rahvastiku vähenemisega loomulikult toimub ka eh, sisserännet Euroopa Liitu, aga ränne Euroopa Liidu siseselt eh, küll lahendab mõndasid probleeme, aga eh, tekitab ka probleeme juurde. me teeme ettepaneku ja muudatusettepanekud ka selles osas, et muuta määrust nii-öelda rohelisemaks või keskkonnasõbralikumaks üks eh, ka komisjoni eh, eesmärke on muuta Euroopa rohelisemaks ja keskkonnasõbralikumaks, eh, kliimamuutustega kohanemine ja looduskatastroofidele parem vastupanuvõime on olulised, me oleme näinud palju üleujutustest maavärinatena, palju maavärinateni, palju looduskatastroofe, nii et on kindlasti oluline seda teemat arendada, mitte ainult ajutiselt, vaid, vaid just püsivalt ühtekuuluvuspoliitikas, nii et me teeme parandusettepanekuid ja muudatusettepanekuid selle arvesse võtmiseks. nüüd kiirelt, et kokku võtta, me oleme rahul üldise suunaga, mida volinik meile e, tutvustas. E, e, sotsiaalsetele teemadele pöörame me aga, pööraksime me aga rohkem tähelepanu ja muudaksime äh, määrust ka keskkonnasõbralikumaks, eriti seoses kliimaga. me esitasime erinevaid muudatusettepanekuid, mõned neist on võib-olla eh, taktikalised, aga me arvame, et kindlasti parandavad need määrust üldiselt. täna siin seda arutades oleme me kõik nõus eh, selles osas, et ühtekuuluvuspoliitika on väga oluline, et regionaalarengu fond on oluline, et eh, me oleme nõus ka, e, et eelarvet tuleb parandada. ja me teame, et e, eelarvele on praegu palju survet need, kes kolmepoolsetel räägi-, läbirääkimistel osalevad, e, nendele soovime me palju edu selle poliitika kaitsmisel suur tänu. kuna ma ei näe teisi koordinaatoreid täna riigikomisjonist siin ruumis, siis annan ma sõna ehm, edasi. suur tänu selle võimaluse eest, ehm, austatud ehm, volinik. palju on juba öeldud, aga ma tahaksin öelda, et kui me vaatame komisjoni ettepanekut, on ühtekuuluvuspoliitika endiselt Euroopa Liidu äh, Eh, tegevuse keskmes. ühtekuuluvuspoliitikale eh, on määratud eh, vähem vahendeid, sellepärast et, et me näeme tulemusi ja see on loogiline asjade käik. kui me vaatame näiteks taristu arendamist. teiseks, ühtekuuluvus peaks jääma samasse seisu nagu eelmine kõneleja ütles, kui me vaatame rännet, me näeme, et äh, mõndades Euroopa piirkondades äh, rahvastik väheneb. kui me vaatame riike nagu äh, Poola või osasid Poolast ja Rumeenia, siis, siis võib tunduda, et lausa pool elanikkonnast vananemise tõttu ja teistesse Euroopa osadesse liikumise tõttu äh, justkui kaob Poolast ja nendest riikidest. et vastata inimestele nendes piirkondades, kes maha jäävad, nendesse küladesse, kus on alles vaid vanad ja eakad. ja kui me küsime neilt, kas nad usuvad Euroopa projekti, siis küsiksid nad vastu, millist Euroopa projekti neile on lubatud nii et võit võtab justkui kõik. ja sellepärast meil ühtekuuluvuspoliitika ongi selleks, et sellele küsimusele vastata. seda eelnevad kõnelejad juba mainisid, meie vahendeid, instrumente. ühtekuuluvuspoliitika peab olema kooskõlas teiste poliitikatega. mina olen raportöör äh, programmi Horisont kaks tuhat kakskümmend äh, asjus, et suurem äh, osa toetustest läheb vanadesse liikmesriikidesse, kus on parimad ülikoolid ja kus investeeringud suunataksegi sinna me suuname juba praegu osa investeeringutest sellesse uude maailma. aga me peame vaatama, kuidas oleks võimalik Euroopat veelgi tugevdada koostöö abil. me näeme, et meil on ka uued vahendid, näiteks Euroopa Innovatsiooni ja, ja Tehnoloogia Instituut eelmisel nädalal sai see kümneaastaseks, tegu on Noore Instituudiga. Nad töötavad neljakümnel, neljakümnes kohalikus piirkonnas ja kaheksakümmend protsenti, kaheksakümmend protsenti võib-olla oli vanades ja üheksakümmend protsenti vanades piirkondades ja kümme uutes kui me räägime ka arukast eh, spetsialiseerumisest, on eh, võimalusi lõputult. kui me räägime energia üleminekust, uutest eh, materjalidest, ka kaugemates piirkondades, ka kliimamuutustega võitlemise suhtes. ühtekuuluvuspoliitika ja meie eelarve kaudu peame me leidma need võimalused Eh, kus me saame luua sellise olukorra, kus üks pluss üks võrdub kolm. võib ähm, olla ka, et äh, näiteks riigi tasandil otsustatakse otsustatakse mitte raha tuua Euroopa tasandile pärast äh, piirmäärade kontrollimist, äh, mitte sinna raha tagasi panna. tegu on tulevikupoliitikaga. ei peaks ütlema, et äh, raha tuleb sellele kulutada vähem. raha tuleb kulutada paremini. ja tuleb võtta rohkem kohustusi ka erasektori investeeringutega seoses. kui näen, et iga euro, mis eh, Saksamaalt ühtekuuluvuspoliitikasse liigub, siis eh, Saksamaa saab sealt tegelikult tagasi eh, poolteist eurot. raha saadakse tagasi kogu meie Euroopa projektist et hollandlaste jaoks on see eh, üks koma neli eurot, mis tagasi saadakse iga euro kohta. ehk siis mitte kompenseerimispoliitika ei ole selle poliitika keskmes, vaid me peame liikuma just sellise poliitika suunas, eh, mis keskendub ühtekuuluvusele eh, ja ka kliimaküsimustele, rohelisemale ja arukamale Euroopale ja selle saavutamisele nii et ma arvan, et on oluline eh, viia see arutelu ka Kotari komisjoni ja aga arutada seda ka näiteks täiskogu istungjärgul. kui me arutame, kui mõtleme eelseisvate valimiste peale ja kõige muu, siis eh, me võiksime luua ka uue eh, suhtluskorra. Eh, Regius Stars Award eh, samuti, nii et suur tänu. suur tänu. sõna on järgmisel rääkijal. suur tänu aitäh, lugupeetud volinik, et olete taas kord avaldanud toetust ühtekuuluvuspoliitikale, lähtudes praegusest pingelisest eelarve kontekstist, samuti nagu ka murettegevast poliitilisest kontekstist lähtuvalt. ühtekuuluvuspoliitika tagab ühtekuuluvuse majanduslikul, sotsiaalsel tasandil ja tahaksin tulla selle juurde, mida ütles härra Van Nistelrooy jah, tõesti, tegemist on ühtekuuluvuspoliitikaga, mis peab looma tingimused, me loome tingimused selleks, et oleks rohkem majanduskasvu, vähem lõhesid nii majanduses kui ka piirkondades, jätkuvuse puudumist territoriaalsel tasandil ja ka sotsiaalsel tasandil. mitmed sõnavõtjad rõhutasid ähm, ähm, eriti programm, mis puudutab, et meil on vaja poliitikat, mis toetaks piirkondi, mis rõhutaks ka lähimuspõhimõtet, mis on väga oluline. ja poliitika ei peaks olema ainult riigi tasandil. see, mis puudutab minu ähm, parteid äh, regioonide komitees, siis äh, sel suvel oli meil kõigil äh, üsnagi lühike suvi, mina tegelikult töötasin raporti kallal ja see puudutas äh, koostööd territoriaalsel tasandil. ja mulle tundub, et me kõik tegime tõsist tööd, äh, vaatamata viivitustele, isegi kui on arusaadavalt eriarvamusi ja muudatusettepanekuid, mis teinekord on vastuolulised, siis äh, me üldiselt oleme suutnud liiguda ühise seisukoha suunas, vaatamata oma poliitilisele taustale nüüd, äh, mis puudutab territoriaalse koostöö poliitikat, äh, siis me kõik mõistsime erinevate regioonide, erinevate sidurusrühmade poolt teatud liigutust, teatud emotsiooni mis puud-, oli seotud loomulikult eelarvekärbetega, aga ka muude valdkondadega ja me mõistame, millised on tänased raskused äh, eelarvega toimetulekuks ja mõned samuti väljendasid seda, et mis puudutab Interregi, siis äh, kärbiti ka seda eelarves oluliselt, lisaks sellele tundsid sidusrühmad muret ka merealase koostöö valdkonnas härra Arimanga ja, ja teised esitasid muudatusettepanekuid ja on inimesi, kes tunnevad muret selle valdkonna poolt, mis äh, on praegusel hetkel riikide tasandil sisse kirjutatud, aga samas piirkondade tasandil, eriti näiteks saareriikide pool äh, või, või põhjas näiteks Eestis koostöö Soomega äh, ja mereäärse riigina äh, äh, mõistame me väga hästi ka ühist piiri, kas ükskõik, kas tegemist on maismaa või merepiiriga, siis on see väga ilmselge ja mitmed äh, osapooled viitasid just sellele aspektile. merealane koostöö peab jääma koostöö raamistiku piiriüleses valdkonnas lisaks sellele esitati taotlusi ka selle kuulsa äh, kahekümne viie kilomeetri kohta, mis toodi sisse, mis tekitas samu palju reaktsioone. selleks, et teha koostööd piiriülese regiooniga, peab äh, rahvastikku viiekümne protsendi ulatuses elama piiri ääres kahekümne viie kilomeetri äh, raadiuses. näiteks mägistes piirkondades loomulikult ei ole piiri ääres väga palju inimesi ja just nendes piirkondades on kõige rohkem vaja vahendeid ja koostööd tegemist on väga tehniliste küsimustega selleks, et teile illustreerida, millised on olnud äh, meie kohtumised enam kui saja kahekümne sidusrühmaga tegemist ei ole mitte kriitikaga, vaid tahtega välja öelda, et, et see, mis juba hästi toimib, vajab säilitamist. ja lisaks sellele ka tahe teha koostööd, ka see on väga positiivne, lähtudes praegusest kontekstist. kohtumine härra Arimondiga näitas ka seda, et me olime ühel meelel, meelel väga paljudes küsimustes kohtumised ka proua Marini ja härra Schneideriga näitasid vajadust säilitada territoriaalne koostöö jõulise poliitilise teljena ühtekuuluvuspoliitikas nüüd need paar punkti, millele, mida ma tahtsin just eriti rõhutada. seda juba öeldi, aga positiivseid aspekte on vaja samuti rõhutada, lihtsustamine. ükskõik, kas tegemist on lihtsustamisega, väikeprojektide arvestamisega, territoriaalse koostööga või äh, interreegiga või makropiirkondadega kui tegemist on vajadusega paremini äh, äh, defineerida merepiirkonda, kõik need äh, küsimused tekitasid väga palju elevust, aga vähemalt üks punkt, mille osas arutelud käivad ja mis ka jätkuvad nii Kotari komisjonis, aga seejärel kindlasti ka Euroopa Parlamendis see puudutab neljandat mõõdet Interregi, kus on väga suur äh, tahe äh, vahendite muutmisel ja sellele ka juba viidati ning ka viies mõõde, territoriaalne koostöö, mis on äh, väga uuenduslik algatus, mis puudutab piirkondade ülest innovatsiooniinvesteeringut, siis ühest küljest me leiame, et tegemist on suurepärase algatusega, nii nagu proua volinik juba ütles ja innovatsioon on piirkonda tasandil vajalik, samuti on vajalik, et koostööd tehakse ka innovaatiliste investeeringute asemel tehnoloogias, mis oleks piisavalt kaasaegsed selleks, et võimendust tekitada, aga seda tüüpi lahendused ei tohiks piirduda ainult kõige konkurentsivõimelisema või tulemuslikemate piirkondadega. üks hiljutisi sõnavõtjaid, ka härra Nisteroi, viitas sellele ja nüüd eeldatakse, et vesi voolab merre iseenesest, ehk siis kõige äh, tulemuslikumad äh, projektid, kus ja kõige suuremad vahendid lähevad sinna, kus juba kõige rohkem on ära tehtud ja selles osas on vaja rõhutada, et äh, on vaja kaaluda et see mõõde peab olema avatud kõigile Euroopa piirkondadele ja mitte ainult nendele, kus juba on tehnoloogiliselt väga kaugele arendatud ja mis on väga konkurentsivõimelised, aga kus on samas olemas ideed ja kus on võimalik midagi ära teha minu arvates on see väga oluline ja minu arvates see tulevane koostöö territooriumide osas ähm, seoses innovatsiooniga peab puudutama kõiki piirkondi ka selle mõõtme osas ja lõpetuseks teised sõnavõtjad juba ütlesid, ka meie jaoks on oluline säilitada lisandväärtuse loomine, äh, mis puudutab äh, territoriaalset koostööd, Interreg on kõige rohkem lisaks Erasmusele Euroopas tuntud ja meil on vaja säilitada see, meil on vaja äh, säilitada see ühtekuuluvuspoliitika raames ja praeguses poliitilises kontekstis, mis on väga keeruline meil on väga palju ebakindlust teatud riikides ja eelkõige on vaja säilitada kõik see, mis toimib, see, mis puudutab koostööd piirkondade vahel, kas tegemist on piiriülese koostööga või mitte ja mis on juba mitmeid aastaid, teinekord ka aastakümneid võimaldanud luua kollektiivseid projekte, teha seda üheskoos ja sellega on vaja jätkata, aitäh. Thank you, thank you very much, I will give the floor aitäh ja nüüd saab sõna härra Postinaaru. suur tänu, lugupeetud proua volinik, palun lubage mul sõna võtta rumeenia keeles ja luban, et teen lühidalt. praegusel hetkel on meil kaks piirangut ja kõik teised kõnelejad on juba nendele viidanud ja mina tahaksin millegile eh, uskumatule viidata me räägime siin nii ühel meelel, et tundub, et ideoloogia on jäänud sellest äh, ruumist väljapoole. ükskõik, milline on poliitiline taust, äh, siis äh, see on vaja kõrvale panna selleks, et seista ühtekuuluvuspoliitika huvide eest ja selle eest peaksime me ennast õnnitlema. kindlasti on see väga hea. teiseks on vaja strateegilist äh, suhtumist selleks, et see uus kavandamisperiood tõesti äh, täidaks äh, majanduslikku ja elektrialast edasiminekut. kolleeg viitas sellele faktile, et me peame avalikkust informeerima rahvusvahelise kliimapaneeli raportist eilne pealkiri, mida ma lugesin, oli ärgake üles, idioodid. ja tegemist oli sõnumiga, mida edastati poliitilistele osapooltele, kui me ei suuda kasutada neid investeerimisvahendeid ühtekuuluvuspoliitikas, InvestEU-d või ükskõik millist teist vahendeid selleks, et Euroopat ette valmistada, et oma juhtrolli säilitada teemades, mis on seotud kliimamuutustega, ja juhtrolli ka äh, finantsabi pakkumisel riikidele, kellel on väga palju piiranguid, siis meie äh, Eh, lubadused jäävad ainult lubadusteks. Eh, nii eh, pärast Pariisi ja ka pärast kaks tuhat üheksateist valimisperioodi. aga inimkond seisab kõige suurema ohu ees, sellepärast et väljakutsed, mis on raportis ära toodud IPCC poolt, viitavad kaks tuhat viiskümmend aastale milline saab planeet välja nägema, kui temperatuur tõuseb ühe kraadi võrra ja milline on katastroof, kui see tõus on kaks kraadi ja valikud peame me tegema peatselt, aga tulles nüüd tagasi väga konkreetsete teemade juurde selles raportis, ma olen täiesti nõus, äh, mis puudutab meie otsuste positiivset mõju Euroopa valimistele me peame mõtlema sellele, kes järgmisel eh, kevadel saavad eh, Euroopa Parlamendi liikmeteks, kas siis toetajad või Euroopa vastased, ükskõik milline see on, siis eh, tegemist saab olema täiesti erineva tulemusega ja me peame tagama selle, et ühtekuuluvuspoliitika oleks Euroopa projekti suurim argument. nüüd, kui me räägime üldistest teemadest, siis volinik, ma leian, et oluline on see, et me ei põhjustaks dramaatilisi muudatusi praeguses ühtekuuluvuspoliitikas, sest ühest küljest korraldusasutused, kohaliku tasandi juhid on suutnud neid aspekte korraldama ja suudavad kiiresti tegutseda, igasugused drastilised muudatused aeglustavad rakendamist kui vaadata näiteks seda hilist vastuvõtmist ning komplikatsioone, mis tekkisid äh, määrusesse kaks tuhat neliteist aasta järel ja teine element, mida ma sooviksin rõhutada, igasugune tingimuslikkus, kas makromajanduslik äh, või poliitiline Äh, selle üldises tähenduses kindlasti kahjustab solidaarsuse vajadust äh, mitte ainult no, tulevikus, aga kaks tuhat kaheksateist, kaks tuhat üheksateist aastal. mis puudutab mitmetasandilist Euroopat, siis äh, tegemist võib olla justkui rünnakuga solidaarsusele ning makrotingimuslikkust nähakse võimalusena öö, muutuda instrumendiks, mis suurendab lõhesid riikide vahel. see on Euroopa solidaarsusele projektile ohuks. samal ajal usun ma, et me peame jätkuvalt pühenduma Äh, sellele, mida teised juba viitasid siin N pluss kolmele ehk siis arvesse võtta erinevusi, äh, kui kavandamisperiood edasi liigub. vastuvõetamatu on see, et esimesel jaanuaril kaks tuhat kakskümmend üks äh, kindlasti saab olema toimimisvõimeline ning Euroopa kogukond ning piirkonnad hakkavad raha kasutusele võtma, see ei saa toimida lihtsalt nii, meil ei ole mõtet elada e, mingis fantaasiamaailmas, väga oluline on see, et ei säiliks üks abikõlbulikkuse e, kriteerium, viitan siin ühtekuuluvusfondile, meil oleks vaja, et projektid e, oleksid abikõlbulikud ka veeremi osas sellepärast, et äh, raudteetransport on vähem saastav, on äh, tõhus ja kui me räägime abikõlbulikkusest näiteks kaugkütte puhul, siis ka need peaksid sisse jääma. head kolleegid, ärge unustage, et Kesk- ja Ida-Euroopa äh, peab toime tulema väga pika talvega. ja tegemist on väga kuluga teemaga ja läheb kost-, maksma väga palju kui me ei suuda üleminekut teha, me peame suutma kasutada kaugkütet ja kui me abikõlbulikkuse sisse jätame kõikide äh, teemade puhul, välja arvatud öö, äh, öö, äh, need tootjad, mit-, ma ei räägi siin, et me investeerime söekasutusse, vaid maagaasi, maagaas võib olla nendele kogukondadele väga kasulik, neil ei ole muud lahendust ja on kasutu hirmutada neid sellega, mis pärast tuleb. Need projektid ei ole kindlasti nende jaoks väga atraktiivsed ja nüüd see, mis puudutab vajadust eh, haldus- ja administratiivsuutlikkusse investeerimist. sellele viitamine määruses on väga oluline, sest see annab vastus Äh, rakendamise puudumisele, mis on meie ees mitmetes riikides ja veel kolm äh, märkust äh, seoses Euroopa ühendamise rahandusega, rahastuga. ühtekuuluvusfondis on kümme miljardit Euroopa ühendamise rahastusele. see on kõige tõhusam seoses eelarvekärbetega ja seega tahaksin küsida teilt ja, ja ka kolleegidelt, et palun äh, jäägem praeguse reeglite juurde, kolmeks aastaks peaksid need jääma riikide kasutusse ja seejärel on need võimalik üle kanda TNT äh, võrgustikele. standardid peaksid jääma samaks meil on vähem vastuseisu, lühemad äh, läbirääkimised ja veel oluline aspekt, me peame tagama selle, et reegel, mis Ehm, neid muudatusi äh, kannab, peab olema mainimises ül-, mainitud äh, üldmääruses ERDF-is ja Ühtekuuluvusfondi määruses ning Euroopa ühendamise rahastus äh, puhul see reegel peaks olema kõigis kolmes raportis selleks, et tagada stabiilsus ning veel üks tehniline hoiatus, kui tohib. üks säte, mis puudutab Euroopa ühendamise rahastut, olla platvormiks äh, sõjalisele mobiilsusele. jah, see raha tuleb kaitsefondist, aga meil on vaja reegleid selleks, et luua ähm, vastastikune toetamus, sellepärast et tegemist on kolme erineva filosoofiaga, ühtekuuluvuspoliitika, kaitse ja sõjalise mobiilsusega. meil on vaja koordineerida välisteenistust, NATO-t ja Euroopa kaitset ühtekuuluvuspoliitikaga ja me peame tagama, et see nii aset leiab, aitäh! aitäh ja nüüd härra Sanchez Munoz, kes on Euroopa Sotsiaalfondi raportöör. suur tänu äh, suur tänu, volinik, mina esindan teist raportööri, kes ESF Plussist kirjutas. ja minu sõnavõtt saab olema lühike pärast äh, erinevate sotsiaalühendustega rääkimist soovisime me ESF-i kohta öelda järgmist. soovitakse selgemaid seoseid ESF-i ja sotsiaalsete ja territoriaalsete eesmärkide vahel selleks, et ESF ei oleks eraldiseisev me ei saa kuidagi toetada kohalike ja piirkondlike organisatsioonide vähest nähtavust, kes ettepanekud äh, rakendavad. ma arvan, et me peame näitama, milline on nende ametivõimude roll selle õigusloome rakendamisel, eriti arvesse võttes äh, nendepoolset kogemust ESF-ist on saanud ESF äh, pluss, see puudutab valdkondi nagu tervishoid, äh, äh, ränne ja muu. oluline on see, et ESF oleks koordineeritud ka rändefondiga, me räägime siin sellest teemast hiljem täna pärastlõunal meie arvates on see koordineerimine oluline nende kahe fondi puhul ning rändemõõde on samuti tähtis. Andaluusias, Andaluusias oleme me ainult neljateist kilomeetri kaugusel Aafrikast ja meil on vaja vahendeid, eriti just väga haavatavate äh, sisserändajate osas, eriti mis puudutab alaealisi, äh, saatjate alaealisi, me peame saama neid aidata, see on meie kohustus, me peame sellega tegelema tänu fondile saame me erakorralist abi pakkuda ning ka koolitust selleks, et nendel inimestel oleks parem tulevik. samuti toetame seda, mis puudutab piirkondlikku koostööd. meie arvates on see Euroopa projekti äh, südames volinik Retu viitas Erasmusele kui ühele eduloole Euroopa Liidu ajaloos ja me oleme nõus, et äh, väga palju edu on saavutatud tänu Erasmusele. me leiame, et piirkondlik koostöö võib olla äh, kohalike ametivõimude mm, Erasmus, kas siis merel või maismaal, aga vastab tõele, et on teatud segadus, mis puudutab merealast koostööd, sest minu piirkonnal on territoriaalne koostöö Algarviga, aga samas on meil ähm, merekoostöö Marokoga, mis peab olema rände ja muude teemadega seotud. aga merealase koostöös on vaja väga tihedaid seoseid, mida see tähendab? meil ei ole ähm, tunnelit, aga me oleme koostööd teinud kakskümmend viis aastat Andaluusia äh, piir ei ole mitte ainult Hispaania piir, vaid äh, see on ka Euroopa välispiir. ESF-i ja Euroopa sotsiaalõiguste samba vaheline seos peaks aitama meil vähendada ebavõrdsust ning aidata neid, kes on kõige enam kriisist mõjutatud see tagab tihedad sidemed kodanike ja Euroopa projekti vahel. võib-olla on kriis lõppemas, aga me ei suuda sellest üle saada, enne kui kõik on sellest üle saanud, keegi ei tohiks maha jääda ja see on prioriteetne ülesanne. see on oluline mitte ainult meile, aga Euroopa tulevikule. Äh, proua Maletitš ja palun teil teha lühidalt, sellepärast et me üritame aega jätta ka volinik Gretule küsimustele vastamisel. suur tänu, mul on väga hea meel äh, regioonide komiteega koostööd teha sellel olulisel teemal ja mul on väga hea meel, et me oleme siin koos ühtekuuluvuspoliitika toetamas, me võitleme äh, Eh, tugeva ühtekuuluvuspoliitika poolt ja me peame tõesti nüüd võitlema, lähtudes sellest, mis meil on, mis puudutab komisjoni ettepanekut, siis on tõesti küsimuse all see, kas ühtekuuluvuspoliitika jääb tugevaks või mitte. paljud teist juba mainisid, et meil on väga tihedad äh, suured kärped olnud ühtekuuluvuspoliitika valdkonnas seoses UMFF-iga ja kõik see on väga küsitav, sest kui me kärbime kümne protsendi võrra ühtekuuluvuspoliitikat ja samas suurendame mõningaid konkurentsiprogramme viiekümne või saja protsendi võrra, mis ei ole problemaatiline, aga põhimõtteliselt ütleme, et me anname rohkem võimalusi konkurentsivõimelisematele piirkondadele ja vähem, vähem arenenud piirkondadele. ja see ei ole me, sõnum, mida me tahame edastada, see ei saa nii olla, sellepärast et Euroopa Parlament ei toeta seda ja kindlasti me valmistame ette uue ettepaneku selles osas. lisaks sellele mainisid mitmed kolleegid ja ka härra Postinaru, see puudutab ühtekuuluvusfondi. kui me kärbime seda neljakümne kuue protsendi võrra, siis mida see tähendab? kas meil on vaja seda vahendit, kui seal on ainult äh, pool rahast? mis on meie eesmärk? et me ei taha, et meil oleks ühtekuuluvusfond äh, ühtekuuluvuspoliitikas, äh, kus see on üks põhiinstrumentidest ja see tekitab küsimusi, mida me soovime siin saavutada lisaks kõigile nendele kärbetele võimame me lihtsa ümberpaigatamise ühtekuuluvusfondist teistesse, miks aga vastupidi ei ole, miks me ei täienda ühtekuuluvuspoliitikat teiste vahenditega, vaid alati kärbime ühtekuuluvuspoliitikast ja anname teistele vahenditele sest liikmesriigid saavad nüüd vabatahtlikul alusel kuni viis protsenti igast fondist äh, suunata uude InvestEU vahendisse, seda on lihtne rakendada ja seega nad, see motiveerib äh, viite protsenti sinna suunamast. ja mm, Euroopa ühendamise rahastus võiks näiteks seda ümber suunata äh, küsimus on selles, et mis on ühtekuuluvuspoliitika roll? lisaks see makromajanduslik tingimuslikkus ja see, et MFF-i ettepanekus on uus toetusprogramm ning selle eks on määratud kakskümmend viis miljardit. samas aga on meil endiselt määruses komisjoni ettepanekus taotlus et liikmesriigid kasutaksid ühtekuuluvuspoliitika vahendeid selleks, et toetada reforme. miks on see nii? sellepärast, et meil on see uus ümbrik kakskümmend viis miljardit ja jällegi on vaja seda veel täiendada reformideks ühtekuuluvuspoliitika valdkonnas, miks mitte vastupidi? ja me peame selle tagasi lükkama, see on väga oluline, minu arvates see komisjoni ettepanek ei toeta ühtekuuluvuspoliitikat, pigem äh, kärbitakse seda ja seda piiratakse ja sellega ei saa nõustuda ja veel üks märkus, uues määruses on meil nii palju tingimuslikkust, et see ei ole lihtsalt vastuvõetav. kõigepealt praeguses määruses oli praegune makromajanduslik tingimuslikkus ja ex-ante tingimuslikkus, nüüd uues määruses on lisaks sellele Äh, vaja täiendada eksante tingimuslikkust, aga lisaks sellele on veel äh, rikkumiste äh, tingimuslikkus, mida on vähendatud ning õigusriigi põhimõte. jällegi me pingutame selle nimel, et ühtekuuluvuspoliitika oleks keerulisem ning blokeeriksime neid vahendeid kõikides olulistes ähm, valdkondades, äh, sellepärast et äh, kesktasandil see ei toimi ja minu arvates see ei ole hea sõnum, aitäh. ja viimasena regioonide äh, komitee esindaja. daamid ja härrad, aitäh, üritan teha lühidalt ja keskendun Äh, piiriülesele koostööle, mida ma olen viimased kolm aastat järginud ning olen ka vastava valdkonna asepresident. kolm lühikest märkust. üldine eelarve, me oleme osalenud ühtekuuluvuspoliitika eelarve aruteludes ning alati viidatakse Euroopa Liidu lisandväärtusele kui põhiküsimusele. ma ei tea parimat näidet kui piiriülene koostöö ja märtsis toimus meil äh, ka vastav konverents ja väga tugev konsensus oli, et äh, piiriülene koostöö peaks äh, saama täiendavat tuge. kahjuks ettepanekud seda ei käsitle ja minu arvates ei säästa me õigest räägiti kuue koma viiest miljardist äh, äh, sõjalise liikuvuse toetamiseks, see on palju rohkem, kui piiriülese koostöö tarbeks juba läheb, mis mõjutab väga paljusid elusid, äh, siis tekib küsimus, kas see raha on, on hästi kulutatud, küsimus ei ole mitte ainult rahas, aga ma tahaksin tunnistada seda, tunnustada komisjoni analüüsi piiriülese koostöö kohta ja minu arvates see mehhanism on suurepärane, siin on tehtud head tööd ehm, e, nii Interregi kui ka laiemalt. usaldusväärsus, kodanikele lähedane toomine, ühtekuuluvuspoliitika. Tšehhi-Poola programmis mina elan Tšehhi-Poola-Saksamaa piiri ääres. nelisada tuhat osalejat e, projektide, Interregi projektides ja kolmsada tuhat e, osalesid väikestes projektides ja meil õnnestus sisse tuua väikeprojektide fond, esimest korda komisjon kuulas meie ettepaneku ära ja me suutsime seda ka regikomisjonis äh, tutvustada ja see on esimest korda sisse toodud ja sellepärast on tegemist hea sammuga selleks, et ühtekuuluvuspoliitika, eriti piiriülese koostöö osas, jõuaks kodanikeni. ja kolmandaks see, mis puudutab lihtsustamist, siis siin osas on äh, on ähm, kontrollide teema ja õiguskindluse teema ja ma tahaksin keskenduda ainult piiriülesele koostööle. komisjon on teinud ettepaneku, et sada tuhat äh, eurot maksva väikeprojekti osas oleks vaja lihtsustatud lähenemist, me liigume küll õiges suunas aga kui mina olen toetuse saaja ja kasutan kindlasummalisi makseid, aga lisaks sellele on ka kaasrahastamist, kas kohalikust või riigieelarvest, siis võidakse mult küsida iga arvet iga sendi kohta, ehk siis seda tööd on vaja endiselt jätkata ja võib-olla siis partnerluslepetes oleks vaja sätestada, et Euroopa Liidu projektide puhul, kui tegemist on lihtsustatud lähenemisega, peaks see olema ülimuslik ja kontrolliametid peaks samuti seda toetama ja ainult sel juhul saame sellest kasu lõõgata, aitäh! suur tänu ja meie komisjoni nimel, härra Žulov, palun, palun teil teha väga lühidalt, et volinik saaks ka vastata, aitäh! suur tänu! mõned äh, sõnad ainult kõigepealt, et äh, nagu öeldud, siis meil on väga palju tööd veel ära teha nende ettepanekute osas. paar kuud tagasi ei olnud me kindlad, et meil saab jätkuvalt olema ühtekuuluvuspoliitika, mis toob kasu äh, kõigile piirkondadele vaadates laual olevat ettepanekut ja neid võrreldes, võrreldes näitajaid varasemate perioodidega, see kõik on normaalne, aga samas ma arvan, et ei tohi ära unustada, et asjad peavad muutuma, ühtekuuluvuspoliitika peab arenema, kohanema ja liikuma, sest mitmed teemad on muutunud äh, Euroopa Liidus ühtekuuluvuspoliitika seitsmes raport, mille komisjon ette valmistas, on välja toonud midagi huvipakkuvat, ehk siis seda, et seoses muudatustega on võimalik näha, et mitmed piirkonnad on kogenud väga olulist majanduskasvu teatud ajal ning samal ajal mõned teised piirkonnad öö, olid väga raskelt kriisist mõjutatud. ja raport toob väga hästi päevavalgele ka olukorra nendes piirkondades, kus on nii-öelda keskmine sissetulek ja kelle puhul on oht hakata maha jääma, kui ei ole tagatud piisav tähelepanu nende olukorrale. ja raport toob välja, et just need piirkonnad on need, kus on olnud kõige nõrgem kasv ja komisjoni Äh, seisukoht laiendada neid ja sisse tuua need üleminekupiirkonnad äh, on väga hea mõte ja väga oluline on sellega jätkata, samuti oleme nõus sellega, mida regioonide komitee esindajad ütlesid, mis puudutab kaasrahastamist, seitsmekümnelt protsendilt nende piirkondade puhul, mis on üleminekupiirkonnad. ja lõpetuseks ma arvan, et me ei saa teha järeleandmisi Äh, ja mitte mainida siin Brexitit, mõned piirkonnad on sellest väga oluliselt mõjutatud ja saavad olema mõjutatud, mis kindlasti kiirelt hakkavad nüüd toimuma, ükskõik kas siis koostöövõtmes või äh, siis äh, kaubavahetuse või transpordi olukorras. ja seega Euroopa peab eh, seda ette nägema kas fondi või mingisuguste erivahendite või mehhanismide kaudu, et olla valmis nende piirkondade toetamiseks, eh, mis puudutab neid piiriüleseid piirkondi, kes selles olukorras väga kiiresti kindlasti teatud mõju kogevad ja tahaksin selle kohta, proua volinik, teilt tagasisidet, aitäh! Thank you very much uh,, madam commissioner now.... suur tänu, hea volinik, nüüd on sõna teil. et äh, siis püüda vastata küsimustele ja muidugi iga kord, kui meil on koosolek, siis me leiame, et aega on liiga vähe, aga ähm, annan nüüd sõna teile. suur tänu, jah. täna on toimunud väga põnev arutelu, muidugi ei ole meil kõigis küsimustes ähm, ühesugune arvamus, kuid ma arvan, et tänane koosolek kinnitab taas kord, et ähm, meil on ühine arusaam sellest, milline peaks olema investeerimispoliitika tulevik, et see peaks olema kasuks meie kodanikele. mulle meeldis väga see, mida ütles kolleeg Bošinaru, ta on muidugi minu kaasmaalane. ja ma alustaksingi sellest, mida tema ütles. minu jaoks ei ole ühtekuuluvuspoliitikal mingeid poliitilisi värve on oluline jääda selja taha kõik meie eelarvamused ja kaitsta seda kõige olulisemat vahendit, eh, investeerimispoliitikat kõigi piirkondade jaoks. niisiis, me oleme kõik ühel nõul, et ühtekuuluvuspoliitika on oluline ja et on vaja koordineerida Euroopa tasandit, riiklikku tasandit, piirkondlikku ja kohalikku tasandit ja sellepärast on mul hea meel siin olla äh, mitte ainult Euroopa Parlamendi lugupeetud liikmetega, kellega mul on meeldiv võimalus palju sagedamini kohtuda, aga ka regioonide komitee esindajad. Teie olete meie oluline ühenduslüli kodanikega, kohalike omavalitsuste esindajatena ja, ja siis Euroopa Parlament oma valijate esindajatena nüüd mõned sõnad õigusloomise paketi kohta. möödunud maikuus me siis äh, tutvustasime oma ettepanekut, kuulasin nüüd huviga kõiki teid, teie ideid, ettepanekuid ning nüüd ootame, et nii teie kui ka nõukogu äh, jõuaksite kujundada oma arvamuse, et me saaksime alustada läbirääkimisi nii pea kui võimalik. mina tahaksin teile esitada väljakutse, et meil oleks ambitsioonikas äh, ajakava, et me saaksime alustada läbirääkimisi detsembris, kui äh, minuga nõustute juhatajad, siis äh, arvan, et me peaksime tõesti püüdma viivitusteta sellega edasi jõuda, kui me tahame äh, alustada uut äh, programmi perioodi õigeaegselt. et tõesti oleks hea, kui saaksime kolmepoolseid kohtumisi alustada detsembris ja märtsikuus Sibius äh, Rumeenia eesistumise ajal loodetavasti saame juba tutvustada kokkulepet. austatud parlamendiliikmed äh,, äh olenemata te, olenemata siis uue parlamendi koosseisu kogemustest ja teadmistest on selge, et nad kohe ei hakka tegelema mitmeaastases finantsraamistikuga, nii et on väga oluline, mm, et ähm, kohalike omavalitsuste liikmed ja ka liikmesriikide esindajad nõukogus peaksid olema teadlikud, kui palju kahju äh, tekitaks selle ettepaneku edasilükkamine aega pärast Euroopa valimisi, sest äh, meil ei, me ei tea, milline saab olema Euroopa Parlamendi uus koosseis, koosseis. ja kindlasti läheb ka aega, kuni Euroopa Parlament äh, oma töökorraldus on paika saanud, nii et see tähendab, et viivitus oleks vähemalt pooleaastane ja see äh, tähendab et siis riigid peavad oma raha eest äh, lõpule viima Euroopa projektid, mitte Euroopa rahastuse eest, nagu ette nähtud oli. ma loodan, et kõik finantsaspektid äh, saavad äh, lahenduse ettepanekus siis nõukogu tasandil. aga kõik see on ka teie kätes siin Euroopa Parlamendis. nüüd siin esitati ka väga üksikasjalisi küsimusi, mis on tõesti Euroopa Parlamendi teha, näiteks härra Schneideri küsimus, et mis puudutab näiteid äh, Lääne- ja Ida-Saksamaa piirkonna puhul, et see näidik on samasugune sissetulek äh, inimese kohta aga see, et kuidas raha kulutatakse, see on, see oleneb siis riiklikest ja piirkondlikest programmidest. ja ma arvan, et me peame kõik minema tagasi oma liikmesriikidesse ja rääkima kohalike omavalitsustega ja keskvalitsustega ja tuleb rääkida sellest, et viia lõpule õigeaegselt praeguse programmperioodi projektid ja alustada äh, siis uute projektidega. ma olen täiesti nõus ka selles osas, et komisjoni, regioonide komitee ja Euroopa Parlamendi vahel peab olema strateegiline liit ja muidugi tuleb kokkuleppele jõuda nõukoguga ka sellistes küsimustes nagu N pluss kaks meie esitasime siis oma ettepaneku selle kohta oma selgitustega N pluss kahe kohta, aga muidugi on see nüüd teie kätes Euroopa Parlamendina. ma arvan tõesti, äh, selles äh, osas, mida ütles proua Kreel, et äh, et äh, tegemist on tõesti millegagi, millel on tähendus tule, tulevastele põlvedele. me peame olema kodanikele lähedal, me peame võitma taas nende usalduse, me peame takistama euroskepsise levikut. ilma investeeringuta ei ole meil piisavalt võimalusi näidata kodanikele Euroopa väärtust see jõupingutus peab olema vastastikune, sest ma tean, et ähm, on selliseid riike, kus isegi ei mainita, et äh, projekt on valminud Euroopa rahastuse toel. ja on aeg, et äh, see mäng lõpeks, et kus kui siis näidatakse ainult süüdistavalt Brüsseli poole, isegi ei mainita kõiki neid projekte, mis on Euroopa vahenditest rahastatud. ja paraku isegi Euroopa valitsusjuhid, kes ülemkogus äh, ütlevad, et hea kommunikatsioon on meie nõrkus, äh, siis nad lähevad tagasi koju ja isegi ei maini et, et kaheksakümmend viis protsenti rahastust tuleb Euroopa vahenditest. nüüd, äh, mis on väga oluline minu jaoks, on ka piiriülesed koostööprojektid, te teate, et meil on teatis selle kohta ja nüüd me tegeleme selle elluviimisega praktikas Äh, kuidas me saaksime äh, siis äh, liikmesriike aidata piiriülestes tegevustes mm, ja minu jaoks, nagu öeldud, piiriülene koostöö on väga oluline ja vahel me võtame seda liiga enesestmõistetavalt. sellel ei ole positiivne mõju mitte ainult majandusele, vaid ähm, see tõesti aitab ka selliseid piirkondi, mis on no näiteks äh, Tšehhi Vabariigi ja äh, Slovakkia vahel või ähm, ka sellised piirkonnad, kus on minevikus on niivõrd palju inimesi hukkunud ja nüüd valitseb seal rahu ja äh, inimesed saavad ülikoolides hariduse. see on programm, mida ei looda ei Dublinis ega Londonis, vaid Brüsselis ja aitas väga ebastabiilsetes regioonides rahu luua. ma loodan, et äh, ka ähm, et see jätkub ja muidugi Brexit, kui nüüd tulla teie viimase küsimuse juurde, siis äh, mõjutab meid kõiki, sest me kaotame suuruselt teise netopanustaja eelarvesse eks me näe, kuidas need läbirääkimised lõpevad, aga ähm, volinik Barnier äh, on, on ka tegelenud regionaalpoliitikaga ja ta teab, kui oluline on saavutada head tulemusega, mis puudutab äh, finantspanust. et me saaksime jätkata oma tööd ka Ühendkuningriigi piirkondades ja linnades nagu Manchester, Glasgow ja nii edasi. nüüd nagu proua juhataja ütles, siis meil ei ole kunagi piisavalt aega oma aruteludeks, nii ka seekord, aga võin öelda, et ähm, praegu on äh, siis Euroopa piirkondade ja linnade nädal käimas ja see on suur võimalus meile kõigile, et äh, suhelda kõigi sidusrühmadega ja piirkondade esindajatega, meil on äh, tuhandeid Äh, inimesi praegu Brüsselis, ajakirjanikud, äh, kõikvõimalikud äh, osapooled, kellega me saame arutada regionaalpoliitikat ning Euroopa piirkondade nädal on, võib öelda, kõige noorem Euroopa piirkondade nädal, mis meil kunagi olnud on. noored inimesed on kõikjal pildil ja me räägimegi ju nende tulevikust, nii et mul on äärmiselt hea meel, et meil on olnud võimalik nii paljude noorte inimestega rääkida. eile toimus meil väga tore arutelu koos äh, president Junckeriga mõnede Horvaatia noortega, kes nüüd töötavad Ühendkuningriigis, äh, teistest liikmesriikidest oli noori näiteks Saksamaalt. Nad äh, hindavad väga Erasmust, Interregi riigiülese projekte, nad osalevad neis väga aktiivselt ja nad mõistavad, et see ei ole enam enesestmõistetav. et see kõik on tänu Euroopa Liidule, tänu sellele, et meie riigid kuuluvad ühte perekonda. ja see on väga oluline, et nad oleksid sellest teadlikud. ja siis teised tehnilisemad aspektid võib-olla. Äh, neist võib-olla räägime ka mõni teine kord, kui me räägime lihtsustamisest, Äh, siis see puudutab ka ähm, lihtsustatud auditeid, lihtsustatud kulusid, me peame riiklikke audiitoreid rohkem usaldama, sest minu jaoks on ka selgem, et ähm, toetuse taotleja peaks saama rohkem keskenduda projekti elluviimisele, mitte julgekontrollid ja nii edasi, niisiis suur tänu veel kord, ma loodan, et meil tekib veel võimalusi kohtuda. ja ma loodan, et me vähemasti lahkume siit ruumist selle mõttega, et anname endast parima kolmepoolsete kohtumiste alustamiseks mitmeaastase finantsraamistiku ühtekuuluvuspoliitika ja ühisõdede määruse üle, et suur tänu, suur tänu äh,, proua härra juhataja suur tänu, proua volinik, suur tänu, proua Mihhailova. meil ei olegi aega kokkuvõteteks, me peame juba kolme minuti pärast lõpetama äh, meie koosoleku, nii et soovin kõiki lihtsalt tänada, ma näen, et regioonide komitee ja Euroopa Parlament on äh, ühel nõul äh, et äh, rääkisite kolmepoolsetest kohtumistest, aga ma arvan, et regi-, regioonide komitee, kuigi ei saa neil osaleda, siis ähm, võib-olla saame siiski seal vaatlejatena olla. aga praegu on meil toimunud väga hea arutelu, ma usun, et äh, see toob edu meie kodanikele ja piirkondadele. suur tänu ja ka ka minu poolt suur tänu kõigile, kes arutelus osalesid, on väga selgelt näha, et meil on ühesugune ettekujutus ühtekuuluvuspoliitika tulevikust ja me mõistame, mis on selle poliitika roll, millised on meie kohustused ja me mõistame, kui oluline on ühtekuuluvuspoliitika võimalused viia kodanikena niipea kui võimalik, me peame olema äh, paindlikud, me peame olema kodanike lähedased, see on see sõnum, mis meie tänasest koosolekust kõlama jäi. suur tänu kõigile. ja loodan, et meil tekib veel võimalus neid teemasid arutada. ma mainiksin kahte tehnilist punkti, riigikomisjon nii äh, koosolek jätkub kell üksteist nelikümmend viis hääletusega, nii et palun tulge selleks ajaks äh, koosolekuruumi ja nüüd koos härra äh, Roosevelti ja proua äh, Kreetsuga äh, on meil väike pressikonverents siin saalist väljas, et siis teavitada meediat meie koosolekust, aga koosolek jätub siis üksteist nelikümmend viis. Thank you.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

general uh, uh, uh, Yeah.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

say welcome to all the members of Regi- tere taas kõigile riigikomisjoni liikmetele. aitäh, et äh, tulite õigeaegselt hääletusele. Te teate, et põhjus, miks me algselt päevakorda muutsime, oli see, et äh, paljud liikmed tegelevad erinevate tegevustega, mis on seotud äh, Euroopa piirkondade nädalaga, seetõttu me püüdsime ühisistungi äh, koos Kooteriga kombineerida hääletusega, nii et suur tänu, et äh, tulite. ja saame kohe alustada hääletusega. kõigepealt hakkame hääletama ettepaneku üle ühissätete määruse muutmiseks mis puudutab ähm, tulemusreservi kasutamist struktuurireformide jaoks. nagu te teate, siis meil on toimunud selle ettepaneku üle kahekümnendal juunil põhjalik arutelu ja kaasraportöörid ähm, proua Kreel ja härra Van Nistelrooy otsustasid, et ettepanek tuleks tagasi lükata. kuuest arvamuse saanud komisjonist ähm, Äh, kutsusid viis samuti üles ettepanekut tagasi lükkama, seetõttu on meil ainult äh, viis muudatusettepanekut, mille üle hääletada. tahaksin äh, ka täpsustada ühte menetluslikku küsimust. kui te toetate ettepaneku tagasilükkamist, siis peate hääletama kõigi muudatusettepanekute vastu. kui aga toetate komisjoni ettepanekut, siis peate hääletama vähemalt ühe muudatusettepaneku poolt. kas kaasraportöörid soovivad omalt poolt midagi lisada. härra Vanisteroi, palun. jah, väga õige. oli kõik see, mis te sissejuhatuseks ütlesite. võib öelda, et tegemist on ajaloolise hetkega, sest et see on esimene kord, kus riigikomisjon lükkab tagasi komisjoni õigusloomelise ettepaneku, vähemalt äh, selle viieteistkümne aasta jooksul, mis mina siin olen olnud, on see esimene kord. ja põhjus on selles, et nad läksid liiga kaugele meil äh, oli struktuurireformi toetusprogramm, me pikendasime seda, see sai täiskoguga suure toetuse, aga nüüd on tõesti mindud liiga kaugele ühtekuuluvuspoliitika rahaliste vahendite kasutamisega pärast äh, mitmeaastast finantsraamistikku ja uut ähm, toetusperioodi ähm, on see nii, nii et ähm, tõepoolest on põhjust seda tagasi lükata ja ma loodan, et hääletate ka vastavalt. suur tänu. kui rohkem äh, sõna võtta keegi ei soovi, siis lähme hääletuse juurde ja hääletame muudatusettepanekuid. muudatusettepanek üks, kes on poolt? vastu? erapooletud? tagasi lükatud? muudatusettepanek kaks poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek Envilt Envi üks, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ja nüüd lähme lõpphääletuse juurde. see on nimeline hääletus ja hääletus on alanud. And the vote is closed. hääletus on lõppenud. komisjoni ettepanek on tagasi lükatud näete siin tulemusi. suur tänu. The next. järgmiseks. järgmine hääletus puudutab arvamust, mille koostas härra Voon, vahearuanne mitmeaastase finantsraamistiku kaks tuhat kakskümmend üks kuni kaks tuhat kakskümmend seitse kohta parlamendi seisukoht kokkuleppe saavutamiseks. härra Voon, kas soovite omalt poolt midagi öelda, palun? jah, väga lühidalt, äh, juhataja mõned arvamused, mis koostame, on olulisemad kui teised ja mina isiklikult arvan, et see on üks kõige olulisemaid, mis meie komisjon äh, koostab, sest see annab meile võimaluse mõjutada järgmist mitmeaastast finantsraamistikku, ma tean, et eriti eelarvekomisjon vaatab ka meie komisjoni poole, et me esitaksime need ettepanekud, mida nad saaksid arvesse võtta järgmise mitmeaastase finantsraamistiku läbirääkimiste juures. meil toimus variraportööridega ja teiste kolleegidega terve rida arutelusid ja Neist lähtuvalt oleme koostanud mitmeid kompromissettepanekuid. seega, kolleegid, isegi kui te olete isegi kui te ei ole ähm, arvamuse kogu sisuga rahul või kõigi kompromissettepanekutega rahul, siis palun hääletage siiski selle äh, arvamuse poolt, oleks väga suur viga, kui meie komisjon ei esitaks eelarve, eelarvekomisjonile ähm, oma arvamust ähm, mitte kunagi seni, et kõik oleksid rahul, aga palun teid äh, siiski hääletada poolt. suur tänu ja nüüd äh, lähme hääletuse juurde. alustame kompromissettepanekuga kaks kompromissettepanek kaks, kes on poolt? vastu? erapooletud, vastu võetud. kompromissettepanek kolm, kes on poolt? vastu? erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek neliteist, poolt? vastu? erapooletud, kontrollime hääletame elektrooniliselt muudatusettepaneku neliteist üle. And the vote is closed. hääletus on lõppenud. vastu võetud. hästi. Eh, palun näidake tulemust, seitseteist poolt, neliteist vastu edasi, muudatusettepanek kuusteist, kas on nii? jah. muudatusettepanek kuusteist, kes on poolt? kes on vastu? erapooletud? tagasi lükatud? edasi, seitseteist, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kaheksateist, poolt, vastu erapooletud, vist vastu võetud, aga kontrollime siiski. muudatusettepanek kaheksateist. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud, seitseteist vastu, kolmteist poolt. muudatusettepanek üheksateist, kes on poolt, kes on vastu erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kakskümmend kuus mis on täpselt samasugune, nii et ka tagasi lükatud. muudatusettepanek kakskümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kakskümmend seitse langeb ära või siiski mitte, kakskümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend üheksa, poolt, vastu, erapooletud, vist vastu võetud. vabandust. muudatusettepanek kolmkümmend, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek nelikümmend, kes on poolt? vastu? erapooletud? vist vastu võetud, aga kontrollime. muudatusettepanek nelikümmend, hääletus on alanud. The vote is closed. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud kompromiss seitse, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek viiskümmend kaks. muudatusettepanek viiskümmend kaks, kes on poolt? vastu, erapooletud, vist vastu võetud. soovite kontrollida, kontrollime. muudatusettepanek viiskümmend kaks, hääletus on alanud. And the vote is closed hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. muudatusettepanek kuuskümmend kaks, kes on poolt? kes on vastu? erapooletud? vist tagasi lükatud. soovite kontrollida? kontrollime, kuuskümmend kaks, hääletus on alanud. hääletus on nüüd lõppenud, vastu võetud. vabandust, minu viga. muudatusettepanek viiskümmend kolm, kes on poolt? kes on vastu? erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek viiskümmend seitse langeb ära, sest viiekümne kolmanda võtsime vastu viiskümmend kaheksa siis, viiskümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. edasi kompromiss kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd kompromiss üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd muudatusettepanek kuuskümmend kolm, kes on poolt? kes on vastu? erapooletud? vist vastu võetud. muudatusettepanek kuuskümmend neli. tagasi võetud. nagu ka kuuskümmend viis, sest need on ühesugused. muudatusettepanek kuuskümmend kuus langeb ära, ei, siiski hääletame seda. vabandust, kuuskümmend neli on tagasi võetud, aga kuuskümmend viis mitte. nii et peame siiski hääletama kuuekümne viiendat, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud nüüd kuuskümmend kuus, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime. kuuskümmend seitse. hääletus on alanud. kuuskümmend seitse, kontrollime hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. ja nüüd kuuskümmend kaheksa ja kuuskümmend üheksa, mis on ühesugused, kes on poolt? ei, need langevad ära. hästi, need langevad ära ja muudatusettepanek seitsekümmend, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud. põhjenduspunktid, kompromiss üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kolm, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. soovite kontrollida? muudatusettepanek kolm, kontrollime, elektrooniline hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. muudatusettepanek neli, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, kontrollime seda. muudatusettepanek viis, elektrooniline hääletus. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. ja see on vastu võetud. vastu võetud. nii. muudatusettepanek kuus, kuidas sellega on? langeb ära, see langeb ära siis muudatusettepanek seitse. kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vist tagasi lükatud, soovite kontrollida. muudatusettepanek seitse, elektrooniline hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kaheksa, kes on poolt kes on vastu, erapooletud, vist tagasi lükatud. ja nüüd lõpphääletus. hääletus on alanud, lõpphääletus Oops. Oops. No. I'm, I'm, I'm following. Okay, okay. The vote is closed. The vote is... hääletus on lõppenud. otsus on vastu võetud, me lükkame tagasi komisjoni ettepaneku. see oli siis hääletus, suur tänu ja sellega lõpetan praegu koosoleku, kohtume taas kell kolm, aitäh!